committee meetings. This is exactly the same, bar one exemption, as the, as the proposal that was agreed with coordinators. ja kahekümne kolmas veebruar äh, pärastlõuna on erand, me ei saa sel päeval teha oma koosolekut, sellepärast et paljud teised komisjonid soovivad samaaegselt koosolekut pidada nagu ma enne selgitasin, meil on väga palju koosolekuid ette nähtud järgmiseks aastaks. ja kui kellelgi mingeid vastuväiteid ei ole, siis tänase ähm, õhtu lõpuks loeme selle kalendri vastuvõetuks. ning läheme nüüd edasi meie päevakorras on arvamuste vahetus rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogu esimehe David Tweediga. mul on väga hea meel tervitada härra Tweedit siin. eelmine kord, kui te siin käisite, oli see kahe tuhande seitsmenda aasta kümnendal aprillil, kuigi tundub, et see oli alles äsja. kõigepealt anname kõnelejale viisteist minutit aega selgitamaks finantskriisi rahv-, rahv-, raamatupidamisküsimusi ning palume tal rääkida ka IAS kolmekümne üheksast ning koostööst siis Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu ja USA vastava asutusega ning võib-olla te räägite meile ka G kahekümne tulemustest, mis puudutab raamatupidamisstandardeid. meil on väga äh, palju teemasid, kõne on ka paberil välja jagatud, ma usun, et te olete saanud selle ning koordinaatoritele on samuti antud taustmaterjali ning pärast äh, härra Tweedi sõnavõttu saate küsimusi esitada. suur tänu proua esinaine, mul on väga hea meel siia tagasi tulla ja jälle kõnelda nendest küsimustest, mis on seostatud finantskriisiga. ma tahaksin öelda, et finantskriis ei ole siiski ainus küsimus, millega me tegeleme, aga kui inimestel on küsimusi, mul oleks muidugi hea meel eh, teile vastata. üks Texase miljonär korraldas suurepäraseid pidusid kunagi, aga arvamused nende kohta erinesid. muide äh, ükskord korraldas ta peo, kus e, tema e, basseinis olid krokodillid ja ta pakkus võimaluse ujuda selles basseinis ja selle auhinnaks oli siis tema tütar, kümme miljon dollarit e, oli üks võimalus äh,, auhinnavõimalus, aga üks inimene, kes äh, Eh, eh, kes soostus sinna minema, ütles siiski, et kõigepealt ma tahaksin leida inimesi, kes mind sinna basseini lükkaks. ja nüüd tahaksin rääkida, kuidas me eh, peaksime tegelema praeguses olukorras nende finantsküsimustega. see on küsimus finantsringkondadele Euroopale tervikuna. me soovime järgnevatel aastatel mitmeid projekte ellu viia finantsinfrastruktuuri äh, raames ja ma muidugi tervitan võimalust teiega äh, suhteid hoida ja tänan selle võimaluse eest siin kõneleda, aga ma olen ka valmis teile individuaalselt vastama küsimustele meie programmi lõpus. G kahekümne 20 liidrid kohtusid eelmisel nädalal ja jälle kinnitasid vajadust ühtsete globaalsete raamatupidamisstandardite järele. Euroopa Liit võib siiski selle üle uhke olla, sellepärast et just Euroopas tehti esimene samm rahvusvaheliste standardi aktsepteerimise suunas kaks tuhat üks, kaks tuhat kaks tehti need otsused juba ning äh, teistes riikides on kiiresti asutud neid üle võtma. sada seitseteist riiki on neid standardeid juba kasutanud, isegi äh, äh, Hiina ühines kahe tuhande seitsmendal aastal, Iisrael eelmisel aastal, Tšiili ja paljud teised riigid järgnevad neile. Brasiilia kavatseb neid üle võtta kahe tuhande kümnendal aastal, Korea, Jaapan, India, Kanada võtavad need standardid üle kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, järgnevatel aastal Singapur, Meksiko, Indoneesia ning Äh, on näha, et järjest liigutakse ühtsete standardite poole, aga USA on ainus suurtegija, keda nimekirjas pole. mulle tundub, et kaks tuhat üksteist siiski nad arutavad, kas mitte üle võtta just neid standardeid ja see on üks põhjusi, miks meie tööprogramm äh, on suunatud just sellele, et rahvusvahelised meie standardid oleksid sarnased USA standarditele, et nad siis aktsepteeriksid neid standardeid ja mingisugune suveräänsus tekiks ning üks asi, mida me soovime teha, on informatsiooni anda pidevalt oma tegevusest. loomulikult äh, teeme seda globaalsel tasandil, järgmisel nädalal olen USA-s, siis Jaapanis ja ECOFINis olen pidevalt käinud, kuu aja pärast kohtun nendega jälle. ma olen oma kõnele lisanud kirja, mis Äh, saadeti meie asutuse poolt kahekümnendal septembril G kahekümnele. tahaksin teile kinnitada, et me oleme kriisile vastanud kiirelt, asjakohaselt ning tegelenud just spetsiifiliste Euroopa küsimustega. me soovime ka erinevaid aspekte käsitleda, soovime ära kasutada erinevaid eksperte kogu maailmast, Euroopast samuti, äh, USA-ga oleme loonud äh, nõuandva komisjoni, mis aitavad meil välja selgitada, millised efektid on eh, põhjustanud finantskriisi. paljud ehm, inimesed näiteks Hollandist äh,, Stephen Hadrill eh, Suurbritanniast ja Michel Prada Prantsusmaalt, Thomas Vadua Scioppa, finantsminister Itaaliast, Klaus-Peter Müller äh,, kommertspangast Lukas Papademos, keskpanga asepresident on osalised. juuli lõpus eh, koostasid nad raporti ja me muidugi kavatseme nende soovitusi arvesse võtta. mis siis on need raamatupidamisküsimused? Teie jaoks võib-olla on nad natukene äh, kauged, aga ise ma olen pärit Šotimaalt ja ma olen harjunud et sellega, et ma jään teistele kaugeks. hebriididel eh, pidi ükskord korraldatama eh, finantsalane uurimus, aga muide eh, meie käest siis küsiti seal, et, et, et et millised, milliseid aruandeid te just tahate. Londonist olid eksperdid kohale tulnud ja nad olid väga pettunud, kui öeldi, et, et peab veel päeva ootama või, või, või tulge alles homme. meie oleme keskendunud neljale teemale. Secondly, accounting for off-balance sheet activities such as äh, me räägime siin väärpa-, väärtpaberitest, eriotstarbelistest finantsinstrumentidest ja samuti riskidega seonduva, riskide pal-, avalikustamisest. ja kõigile nendele küsimustele oleme ka juba äh, reageerinud. mis puudutab mittelikviidseid turge, siis me avaldasime möödunud aast-, avaldasime möödunud aastal raporti, mida kiitis ka Euroopa Komisjon äh, me teame, et on avaldatud muret selle üle, et meie süsteem ja USA oma võib olla erinev ja seetõttu me oleme püüdnud neid kahte seisukohta äh, ühendada ja tuua välja ühised standardid, mille me ka avaldasime möödunud aastal. mis puudutab bilansiväliseid äh, punkte, siis me panime siin suuremat äh, rõhku just nimelt läbipaistvusele ja meie standardid on selles aspektis väga hästi vastu pidanud paljud Euroopa ettevõtted, mis varem kasutasid USA standardeid, läksid üles rahvusvahelistele standarditele ja on öelnud, et nad püüavad seda teha ka oma tütarettevõtetes ja äh, see see praktika levib. mis puudutab riskide avalikustamist, siis möödunud aasta märtsis me avaldasime ka äh, vastavad ettepanekud meie standardite peamine eesmärk on see, et oleks tagatud finantskindlus ja me kasutame siis standardit kolmkümmend üheksa. kui me kasutame standardit, peab hoolitsema sellest, et standardist kõik õigesti aru saame. see standard on see, mida me kasutame kõik ühiselt ja sellega me peame nüüd arvestama. me kaalusime esi-, erinevaid küsimusi, mis standardite kasutamisel olid tõstatunud möödunud aastal nõudis komisjon tegevust õiglase väärtuse kohta mittelikviidsetel turgudel, äh, siis krediididerivaatide osas näiteks küsiti, miks on erinevad äh, reeglid USA turgudel, samuti mis puudutab siis äh, väärtpaberite väärtuste muutmist, väärtuse alandamist ja samuti õiglase väärtuse optsioonide ümberklassifitseerimist ja me oleme siin üritanud ebakõlasid standardite vahel vähendada. me oleme juba mittelikviidsete turgude osas tööga lõpule jõudnud, nagu ma ütlesin, me teeme koostööd Ameerika vastavate ametkondadega ja ameeriklased on teinud ettepaneku, et nad muudavad oma reegleid, et meie omadele läheneda ja mis puudutab nüüd ümberklassifitseerimist ja väärtuse muutmist, siis need on sellised küsimused, milles Euroopa Komisjon on nõudnud väga kiiret tegevust, samuti on seda nõudnud äh, nõukogu. meie esialgne kava oli käsitleda neid äh, teemasid, kui me vaatame läbi standardit kolmkümmend üheksa ja see on meie jaoks kogu aeg olnud prioriteediks ja esimesel aprillil me teatasime, et me viime läbi kiire kuuekuulisele projekti mis on suunatud just nimelt selle standardi kolmkümmend üheksa muutmisele. G kahekümne tippkohtumine Londonis nõudis standardite seadjatelt, et me vähendaksime standardite keerukust ja seda me olemegi üritanud teha. ent USA standardite ametkondade poolt astutud sammud on meie seisukohta muutnud. aprillis USA standardite amet pani paika oma standardid, mis puudutasid õiglase väärtuse väljaarvutamist, eh, samuti väärtuse alandamist ja seega me olime sunnitud oma lähenemist muutma. me leiame, et kõigil peavad olema võrdsed tingimused. meie jaoks muudab see asju keerukis-, keerulisemaks. sellepärast, et kui me tahame asju lihtsamaks teha, me peame standardeid läbi vaatama ja see on meie eesmärk Äh, me tahame vaadata läbi just selle osa standarditest, mis puudutab äh, väärtuse muutmist. juunis toimunud ECOFIN-i kohtumisel äh, kinnitasin ma veel kord, et me tahame seda kiirendatud projekti selle aasta lõpuks lõpetada ja me suudame seda tõenäoliselt ka teha. juulis avaldasime me eelnõu, mis puudutab uut standardit, mis käsitleb just nimelt ümberklassifitseerimise ja väärtuse alandamise teemasid meil on toimunud kahe kuu jooksul diskussioonid avalikkusega, me oleme saanud äh, tagasisidet äh, rohkem kui kahesajalt isikult, oleme kohtunud paljude institutsioonide esindajatega, pankadega, kindlustusfirmadega, kes nende küsimustega tegelevad äh, meil on toimunud juba täiendavad juhatuse koosolekud ja me püsime praegu selle projektiga ajakavas. see graafik tagab selle, et kõik ametkonnad, Euroopa Komisjon, parlament ja nõukogu eh, suudavad kiirelt eh, ka kinnitusmenetluse ellu viia. on mõned asjad, mida ma tahaksin eh, rõhutada, mis puudutab siis meie ettepanekuid. kõigepealt meie ettepanekud muudavad äh, finantsaruandlust oluliselt lihtsamaks ja seda eesmärki ma mainisin ka G kahekümne tippkohtumisel. teiseks, need e-, ette, ettepanekud on äh, kooskõlas väga paljude huvipoolte seisukohtadega, sealhulgas ka Baseli komitee oma, oma, omaga. me leiame, et kulupõhine aruandlus äh, tagab läbipaistvuse ja peegeldab majanduslikku tege-, tegelikkust. nii, ja see, kas asju hinnatakse vastavalt nende väärtusele või tegelikule kulule, see sõltub konkreetsest olukorrast. me ei hakka siin tegema ettepanekut, et pangad peaksid oma laene äh, arvestama õiglase väärtuse alusel äh, Need pangad, kes on tege-, tegevad põhiliselt hoiustamise ja laenude andmisega, ilmselt seda tegelikku väärtust eriti ei arvesta, samas need, kes jällegi tegelevad kauplemisega, kes ostavad aktsiaid, tuletisinstrumente, kes tegelevad erinevate finantsinstrumentidega, võib-olla leiavad, et selle tegeliku väärtuse kasutamine oleks põhjendatud me leiame, et meie lähenemine on parem kui lihtsalt USA seisukohtade ülevõtmine ja seda üsna mitmel põhjusel. kõigepealt me oleme oma töös keskendunud sellele, mida Euroopa Liidus äh, sel-, selles valdkonnas tegutsevad ametkonnad on meilt nõutud, teiseks me püüame asju lihtsustada, me püüame ka vältida tulevasi probleeme, mille, äh, millele komisjon pole veel tähelepanu pööranud, aga mis kindlasti tõstatuvad, kui ettevõtted hakkavad muudatusi ellu viima ja samuti võimaldab see meil õiglase väärtuse optsioone ümber klassifitseerida teiste, teist liiki väärtpaberiteks. ja samuti eh, väheneb igasugune segadus aruandluse vallas eh, mõned inimesed on soovitanud, et võib-olla me ei tohiks liig-, liialt kiirutada. Euroopa Liit on öelnud, et me ei tohiks pimesi üle võtta USA reegleid Eh, teie eelkäijad siin komisjonis ei tahtnud, et me võtaksime liigselt üle USA standardeid. Nad olid näiteks vastu sellele, et me võtsime vastu eh, standardi, rahvusvahelise finantsaruandluse standardi kaheksa. me ei taha tõesti, et meid seoksid USA standardid eh, ja isegi kui me võtaksime need standardid üle, siis meil ei oleks ikkagi võrdsed tingimused, sest mõned meie reeglid on eh, erinevad, näiteks meie lubame väärtust korduvalt muuta, ameeriklased seda ei luba ning väärtuse muutused Ameerikas võivad toimuda erinevatel põhjustel ja seetõttu ei ole üldse üllatav, et mõnedele USA-s tegelikult meeldivad meie reeglid palju rohkem kui need, mis neil endal kodus kehtivad. meie ettepanekud ei ole paari kuuga lihtsalt välja mõeldud me tulime juba kahe tuhande seitsmenda aasta veebruaris esmakordselt taoliste ettepanekutega välja, pakkusime neid väikestele ettevõtetele, möödunud aastal äh, esitasime diskussioonidokumendi, kus olid ka need ettepanekud sees, nii et, et tegemist ei ole uute ettepanekutega. ja me tegeleme loomulikult ka teiste küsimustega, millele G kakskümmend on tähelepanu juhtinud. me tahame ka laenukahjusid paremini prognoositavaks teha, me teeme koostööd Baseli komiteega ja paljude teistega, et meil oleks rohkem tulevikku vaatavad ettepanekud ja mitte praegune, mis tegeleb siis nende juba kantud kahjude põhise mudeliga. me loodame, et me saame ka riskifondide osas aasta lõpuks uued ettepanekud meie töö nõuab äh, ava, avatud läbipaistvaid konsultatsioone ja me teeme tööd hoolitsemaks selle nimel, et kõik ECOFIN, keskpangad, teie komisjon, investorid, kõigi nende seisukohtadega tõepoolest arvestatakse need õppetunnid, mis me oleme saanud, on näidanud, et sellist lähenemist hinnatakse. ja vahepeal tahaksin teile kinnitada, et me peame kinni sellest töökavast, mille me oleme endale seadnud. selle piiratud aja jooksul, mis mul täna siin oli, piirdusin nende teemadega, mis olid seotud finantskriisiga, aga meie päevakorras on väga palju teisi küsimusi. meil on üheksa küsimust, mille osas me oleme otsustanud USA-ga koostööd teha nii et, et me tõesti töötaksime nendes valdkondades välja ühistandardid, see puudutab pensioneid, liisinguid, kindlustuslepinguid. möödunud nädalal G kahe, kakskümmend palus, et juunikuuks kaks tuhat üksteist selle programmiga lõpule jõudi, jõutakse. me hoiame teid arengutega kursis ja kui te tunnete asja vastu huvi, siis me oleme valmis alati siia tagasi tulema, seda teemat arutama ja teid sündmuste arenguga kursis hoidma, see on meie jaoks väga oluline. lõpetuseks äh, tahaksin ma öelda, et on äärmiselt oluline, et meil on Euroopa toetus äh, selles üldises ettevõtmises, te olete üks meie peamisi toetajaid ja me hindame seda väga tõenäoliselt on äh, meil praegu parim võimalus üleüldse sellised globaalsed standardid paika panna. ma mäletan, et kooli ajal ma mängisin jalgpallimeeskonnas ja äh, mängu lõpus äh, lendas pall minust nii kiiresti mööda, et ma ei suutnud liigutadagi. ja läks väravapoisti pihta ja mul on, õnnestus viimaks see pall ikkagi kätte saada. ja meiega on täpselt samuti, me, me võib-olla ei saa ka teist võimalust seda palli kinni püüda, nii et kui me seda võimalust praegu ei kasuta, me oma programmi praegu lõpule ei vii, siis võib-olla meil teist võimalust ei tule, aitäh. Um, suur tänu. Right nüüd töötab jälle mikrofon. me kasutasime vist valesid mikrofone, nagu meile öeldi, aga nüüd proovime uuesti. minu kõnelejate nimekirjades on edasi äh, Jean-Paul Gauzes, kes kõneleb vist prantsuse keelt, jah? tänan Eh, suur tänu teile, et tulite siia meiega infot jagama, ma kavatsen olla väga selgesõnaline, loomulikult eh, te rääkisite mõningatest keerulistest küsimustest oma sissejuhatavas eh, sõnavõtus, kuid ma tahaksin täpsustavaid küsimusi esitada. Need on kolm väikest küsimust, mis on samas väga suure sisuga, kuidas te kavatsete G kahekümne soovitused suruda Ehm, Euroopa ehm, Komisjoni poolt ehm, esitatud, kuidas te kavatsete neid ühitada Euroopa-poolsete soovitustega, teiseks mõningad meetmed ei sobi kokku käibel olevate instrumentidega, kas näiteks Euroopa Investeeringute Pank kavatseb äh, kasutusele võtta mõningad sellised äh, soovitused, mis, äh, või sellised vahendid, mis, millest seni on kõrvale vaadatud? Uh, well, um... suur tänu. G kahekümne ettepanekud seonduvad otseselt sellega, mida meie pakume välja, uh, keerukuse vähendamine, ühtsed standardid, eelmisel nädalal uh, soovisime me kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juuniks ka USA-ga selle programmi lõpetada, õige väärtus õiges olukorras on väga tähtis. kriisist on minu meelest välja koorunud see, et õiglase väärtuse rolli on tegelikult võib-olla üle hinnatud. finantskriisi nõuandekomisjon on öelnud, et ähm, paljud instituudid on, institutsioonid on oma äh, kahjumit liigselt üle hinnanud. ega raamatupidamises nii palju õiglast väärtust ei olegi, kui palju inimesed arvavad. USA eh, eh, turgudel on ilmselt kakskümmend viis protsenti aktsiaid ainult eh, õige väärtusega, aga kui nendega tehinguid hakatakse tege-, tehinguid hakatakse tegema, siis tuleb välja, kust kahjum tuleb, inimestel ei olnud võimalik kiirelt laene tagasi maksta ja nii tulid see välja. meie arvame, et ähm, Baseli küsimuses oleme me ühel meelel, kui te tegutsete äh, sellisele alusele, et te tahate intressi koguda, kapitali äh, koguda, siis äh, muide meie ettepanekutes on kõik see sees. kui on midagi etteaimatavat, siis on vaja arvestada, mis võib olla õige väärtus, me kohtume Baseli komiteega regulaarselt, järgmisel nädalal ka, muide meil eriti palju tüliküsimusi ei ole, me oleme ikka sama meelt, tänan. suur tänu ja järgmine kõneleja nimekirjas, härra Palts, palun suur tänu. kõigepealt tahaksin meie külalist tervitada siin. suur tänu, David, äh, selle eest, et sa valgustad ka Euroopa Parlamenti nendes küsimustes. kindlasti toetame sind tulevikus ja nüüd minu küsimused. hindamiskategooriate osas on tehtud äh, ettepanek neid alandada, see viib ehk ka e, üldise lihtsustamiseni sektoris, aga õiglase väärtuse ja e, täpsemate instrumentide väärtuste üle toimuv e, diskussioon on ikka veel lahti, mida teie arvate sellest, need ettepanekud peaksid olema siiski ärilise eesmärgiga. Nad ei saa olla e-, ettevõtlust piiravad ja raskusi tekitavad. nüüd Te äh, äh, nõukogu ettepanekuid on kritiseeritud sellepärast ka, et ei ole selget vahet teinud äh, likviidsete ja mitteliikviidsete tulemite vahel. kui te nüüd arvestate pikaajaliste investeerimisstrateegiatega, mida see siis ku,, ku, kuidas see oleks seotud kõige sellega? suur tänu. kõigepealt peab ütlema, et meil on praeguste reeglite järgi neli äh, erinevat kategooriat, äh, mis on tekitanud meile probleeme. kui üldse äh, turgudel kaubeldakse, siis ühed kaotavad, teised võidavad, keegi ei vaidle selle üle. aga kui nüüd aktsia tähtaeg hakkab lähenema, siis te teid need tehingud enam võib-olla ei huvitagi, aga kui on vaja tõesti kasumit teenida, siis, siis enne, kui meil standardid välja töötati, müüdi neid aktsiaid. ettevõtted tundsid, et kui äh, äh, sooviti müüa, siis pidi kõik turule panema ja ettevõtted arvasid, et see, see on ebaõiglane. ja nüüd see kategooria ongi meie jaoks probleem finantsaruandluses eelkõige, tavaliselt äh, on aegumista- või tähtajal lähenevad vahendid läinud müügiks alati, kui on finantsturgude tehingutega tegemist aga e, kasumit ja kahjumit ei saanud enne arvestada, kui e, tehing oli tehtud, kui vahendid olid müütud ja, e, ja samas ei saanud ju kahjumit edasi kanda aruandlusest. kuidas nüüd tagada see, et kahjum ei kao kuhugile, vaid jääb siiski aruandlusesse? seetõttu ongi vaja meil õiglast väärtust arvestada. aktsiate puhul on äh, võimalik näidata ka kahjumeid, meil on Ameerika reeglid praegu, äh, mille järgi me, äh, mis see väärtuse alandamise mm, osas ka me ei taha neid järgida. Mm, me tahaksime müügi, müügiks valmis olevat kategooria üldse ära kaotada seega praegusel äh, juhul lähevad need, äh, need ühikud, mis selles kategoorias on, teise kategooria alla lihtsalt, kui te, kui te, kui te annate laenu, siis äh, siis ilmselt lähenevad need laenu andmise kategooriasse, seal on võimalik intressi saada ja tulu teenida üks peamisi majandusharusid meil on kahtlemata ka kindlustus ning praegu me suhtleme väga konstruktiivselt selle sektoriga selleks, et me tooksime välja, töötaksime välja uued standardid, tagamaks kindlustuse elujõulisust. me äh, oleme siis pööranud tähelepanu just nimelt kindlustustööstusele konkreetselt selles valdkonnas meil on väga palju äh, veel ära teha, aga me teeme, jõuame selle tööga lõpule kuskil aastal kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist. suurt, suur aitäh ja nüüd läheme edasi küsimuse juurde sotsiaaldemokraatidelt. härra Sanchez Presado, palun. suur tänu teile ning ma olen tõesti väga tänulik selle eest, et te täna siia olete tulnud ning äh, mis puudutab raamatupidamisküsimusi, siis need on väga olulised, äh, eriti kui on tegu finantskriisist väljapääsu otsimisega ning ma tahaksin äh, rääkida haldusküsimustest. ja see puudutab eriti just Euroopa Keskpanka. see on oluline sellepärast, et nii Euroopa Parlament kui ka G kakskümmend on välja öelnud selle, et tuleb arvesse võtta erinevate osanike huve ma tahaksin teada, kuidas on seda tehtud, mis joontes on seda tehtud, just nimelt võttes arvesse ka finantseerimisküsimusi. samuti on väga oluline meie meelest see, millisel tasandil uued normatiivid võetakse vastu erinevates riikides ja see on just oluline, võttes äh, arvesse tehas, äh, kui me tahame koostööd teha erinevate äh, pangandusüksustega Ameerika Ühendriikides. ma sooviksin teada, kas praegusel hetkel on olemas tihedad kontaktid meie Ameerika kolleegidega ja kas on välja arvutatud, välja selgitatud või millised on erinevused, kõige suuremad erinevused meie normatiivide ja nende omade vahel, kuidas on võimalik need omavahel lepitada ning samuti ma tahaksin teada ka seda, kas oleks eh, võimalik eh, öelda midagi selle kohta, milline on meie kõige otsesem ja kõige kohesem tegevusprogramm? aitäh aitäh, te puudutasite paari väga kuuma teemat. esimesed kaks on tegelikult usaldusisikute pädevusse kuuluvad asjad, aga kui te tahate, siis ma üritan vastata. mis puudutab juhtumist, siis te peaksite vaatama Rahvusvahelise Raamatupidustandardite Nõukogu ajalugu. kui meie organisatsioon moodustati, siis äh, pöörasid meile tähelepanu Euroopa Komisjon ja USA standarditega tegelevad ametkonnad meie olime sõltumatu äh, organ, meil olid oma äh, usaldusisikud, kes nimetasid ametisse juhatuse, aga nad ei saanud äh, tehnilistesse küsimustesse sekkuda ja asi, mis oli puudu, oli selline organ, Äh, mille määraksid ametisse demokraatlikult valitud liikmed ja rahvusvahelise organi puhul on sellist asja väga raske saavutada. Äh, tegemist oli ka ajaga, mil väga vähesed riigid kasutasid meie standardeid ja praegu me oleme tõesti astunud suure sammu edasi. meil on olemas nüüd järelevalvenõukogu, äh, kus on esindatud ka Euroopa Komisjon, samuti Jaapani väärtpaberituru reguleerivad ametkonnad ja ka teiste reguleerivate ametkondade esindajad, samuti Baseli komisjon on seal vaatlejana esindatud. ja ma ei tea täpselt, mis suunas see järelevalvenõukogu areneb, aga vähemalt mingile demokraatlikule pro-, protsessile oleme me nüüd aluse pannud ja ma leian, et see tegelikult oleks pidanud juhtuma juba varem Äh, kas see peab nüüd just olema sellisel kujul või ei, eks selle üle tuleb arutada. nüüd, mis puudutab rahastamist, siis meil on äh, probleeme. me läheme maksma aastas kuskil viisteist, kaheksateist miljoneid naela ja meil on puudujääk meil ei ole piisavalt raha, äh, sellepärast äh, et raha ei tule enam USA-st, aga meil on probleeme ka Euroopa riikidega, mis ei ole ka väga helded. komisjon annab järgmisel aastal meil natuke äh, ma-, raha, aga üldiselt tuleb suurem osa rahast siiski riikidelt ja seda raha pole piisavalt. niisiis, rahastamine on probleem, me konkureerime teiste rahvusvaheliste organitega ning näiteks kui vaatate mõningaid hüvesid, mida meie finantsinstitutsioonidele anname, siis tegelikult meie, meie kulud on ju tühised. aga nagu ma ütlesin, rahastamine on meie jaoks probleem. ma mainisin siin juba erinevaid riike, mis on kasutusele võtnud meie standardid, näiteks Lõuna-Ameerika, äh, samuti Aasias on väga palju riike, mis neid standardeid on kasutusele võtnud ja Aasias on moodustatud just riikide rühm, äh, kes äh, üritavad siis meiega läbirääkimisi pidada ja loomulikult väga oluline partner meie jaoks on ka USA möödunud nädalal siis Väärtpaberite Järelevalveameti esimees kommenteeris äh, seda teekaarti, mille eelmine administratsioon USA-s oli ko koostanud ja nad ütlesid, et see teekaart, seda ei ole kõrvale heidetud äh, Äh, nad kavatsevad selle, selles vallas edasi töötada ja ma arvan siis, et see teekaart äh, on endiselt päevakorras, mul ei ole küll mingeid, mingit siseinfot, aga USA ja meie ja samuti G kakskümmend tahavad, et me siis äh, kahe tuhande kümnendaks aastaks selle teekaardiga lõpule jõuame ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal siis otsustatakse, kas USA võtab ka üle meie standardid. kui seda üleminekut ei toimu, siis äh, koostöö USA-ga ilmselt väheneb, äh, sellepärast et ülejäänud maailm lihtsalt ei aru seda, et ühel riigil on küll väga suur sõnaõigus, aga standardeid ise ei kasuta. Äh, nii et, et ma olen kindel, et ameeriklased kaaluvad asja ka sellest aspektist ja kui me ükskord oma tööprogrammiga lõpule jõuame, siis tegelikult äh, ameeriklased peaksid meid veelgi tõsisemalt võtma. sellepärast, et tegelikult paljudele küsimusele meie standardid ja äh, äh USA standardid annavad sama vastuse, neil on kuskil äh, tuhat seitsesada viiskümmend lehekülge neid standardeid, meil kuskil kaks tuhat viissada, aga see ei ole oluline ja ma loodan, et nad siiski otsustavad äh, aastast kaks tuhat üksteist meie standardid üle võtta. Äh, mis puudutab Jaapanit, siis Jaapanis võivad rahvusvahelised firmad nüüd neid äh, standardeid kasutada ja ülemineku otsustavad nad lõplikult kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal aga nende suuremad ettevõtted on juba meie standardid üle võtnud või on selleks ülevõtmiseks valmistumas. aitäh, Catherine Steele. aitäh, juhataja, aitäh ka Sir Davidile väga põhjalike vastuste eest. mul on mõned kiired küsimused, üks äh, äh, on selline, mida te juba mainisite USA ja ajakava standardite ülevõtmisega. ma arvan, et äh, paljud meie komisjoni liikmed, kes on ka USA delegatsiooni liikmed, saaksid selles vallas survet avaldada, aga Äh, ma tahaksin äh, küsida, äh, milline on teie kommentaar praegusele pankade seisule, sest ilmselt Lehman, Lehman Brothersi krahhi tagajärgede klaarimine võtab vähemalt kümme aastat. ja me oleksime tõesti väga huvitatud mil-, millised õigusaktid näiteks võiksid selles valdkonnas kasulikud olla ja ma olen ka huvitatud väga sellest, mida te ütlesite kindlustuse kohta me siin väga palju räägime siin komisjonis globaalsetest standarditest ja ma arvan, et kõik, mida meie saaksime ära teha, et teid aidata selles, on väga kasulik ja mina esi-, esindan hübriid, hübriidi saari Šotimaalt, nii et, et võib-olla te kontrolliksite meie huvides, kuidas internet, ki-, ki-, lairibaühendus siin toimib Eh? jah, ma tundsin teid juba aktsendi järgi ära enne, kui te ütlesite, kust te pärit olete. mis puudutab Lehman Brothersi olukorda, siis ma arvan, et see õpetas äh, meile kõigile äh, palju väärtuslikku. Äh, valitsused kogu maailmas on mures selle pärast, kui keerulised on sellised suured finantsorganisatsioonid ja praegu tõesti on käimas kampaania et üritatakse nende suurte pankade struktuuri lihtsustada, neid lõputuid tütarettevõtteid likvideerida ja ma arvan, et äh, see samasugune lihtsustamine toimub ka tuletisinstrumentide vallas, need on muutunud liiga keerulised, inimesed ei saa enam aru ja ma arvan, et turg tõmbub koomale, sest inimesed lihtsalt ei osta neid enam. Äh, riskifondide osas Eh, on ka raamatupidamise aruandlus väga keeruline, aga see ei peaks tegelikult olema nii keeruline. ja praegu me kasutame kahte aruandlusmeetodit, me üritame need kokku sulatada üheks ja eh, tegelikult eh, riskifondide puhul lihtsalt lükatakse edasi aruandlus kasumitest ja kahjumitest ja kui selline fond on vähem kui kaheksakümmend protsenti tõhus, siis tulevikus sellist süsteemi enam kasutada ei tohi. niisiis, me tõesti tegeleme selle probleemiga, me püüame kogu süsteemi muuta lihtsamaks ja me loodame, et me tuleme välja ettepanekutega juba enne aasta lõppu. mis puudutab nüüd lairibaühendust, Äh, varsti lähen Edinburgh'sse ja ma pean ütlema, et seal on ka sellega probleeme, mitte ainult hübriididel. aitäh! suur tänu, Sir David, mulle meeldis väga see lugu, kui tähtis on tänast Financial Timesi lugeda, sellepärast et Suurbritannia väljaandes on muide pealkiri, kus öeldakse, et ähm, hoiustajatel on väga vähe usku pankadesse ähm,. see ei ole sugugi äh, üllatus, aga ilmselt inimesed siiski ei usalda panku ja teie rahva, äh, teie, kes vastutate raamatupidamisstandardite eest, äh, saate ehk aidata kaasa usalduse taastekkimisele, aga meil on kindlasti vaja selgust, järjekindlust ja mulle teeb eriti muret see erinevus äh, iseäranis ajastamises äh, Äh, mis puudutab nüüd standardite rakendamist USA-s ja Euroopas, võib-olla saaksime aidata kuidagi USA-d julgustada, aga ise olen juba ammu-ammu ka tegelenud äh, likviidsete vahendite müügiga turult turule ja minu kogemus näitab, et need turud on väga ebaselged, võivad olla väga ebakindlad, väga ebapüsivad ja seetõttu tunnen sügavat muret, kui kuulen sellest sektorist ähm, sõnumeid, äh, mis puudutavad erinevate varade ühest kategooriast teise tõstmist, iseäranis ähm, komisjoni kirjas tuleb välja see, et ettevõtete eh, väärtpaberit eh, paberistamine puudutab eelkõige väga madala eh, väärtusega aktsiaid ja neid kavat-, kavatsetakse siis lihtsalt turul edasi-tagasi liigutada. veel teeb mulle muret see, kui te rääkisite reklassifitseerimisest ja sellest, et komisjon tunnistab ka, et see on poliitiliselt äh, nii-öelda äh, vaidlust tekitav küsimus. millised äh, tagajärjed majandusele võiksid olla kõikidel nendel muudatustel? suur tänu, kõigepealt tahaksin rääkida keerukusest, muidugi raamatupidamine ja oleme raketiteadus, kui te loete neid standardeid, need on ka väga keerulised, meil on neli kategooriat praegu, sellepärast me tahaksimegi äh, mõnedest lahti saada. erinevus USA-ga on see, et nemad praegu pakuvad välja, et kõikide finantsinstrumentide puhul peaks nende äh, õiglast väärtust arvestama, meie ei ole nõus sellega, me oleme rääkinud praegu, äh, me muidugi täiustame oma seisukohti, nemad ka. soovime kokkuleppele jõuda, aga meie toetajad arvavad, et meil peaks eelkõige väärtusel ja hinnal põhinevad kategooriad olema. üks võimalus oleks mitte USA-ga kaasa minna ja jätkata kulutulupõhist arvestamist kui te soovite tegelge nii, nagu Ameerika standardid ette näevad, aga me peame teadlikud olema sellest. nüüd likviidsete varade puhul ei ole eh, tõesti turud väga selged. me lõime ekspertgrupi eelmisel aastal, kuhu me kaasasime kakskümmend erinevat institutsiooni ja palusime siis hinnangud anda äh, Eh, nii regulaatoritelt kui ka siis audiitoritelt ja tulemus oli väga huvitav, sellepärast et järsku tuli välja, et kõik soovisid tegelikult ju sama tööd teha, samas suunas liikuda ja kõige edukamad olid just need, kujutage ette mingit mudelit, mudelit kontrolliti turuhindade järgi ja kui eh, turg kuivas kokku, siis oli selge, et ähm, selle mudeli pealt, et kas mudel toimis või mitte. ja õige on see, et loomulikult tuleb hinnad, tuleb hoiatada inimesi, et kasumit on võimalik teenida, aga meil on see kasum on siin modelleeritud, teatud osa sellest lihtsalt vajab järelekontrollimist ja äraootamist ja sellepärast me tahaksimegi vastava raporti koostada, meil kõiki vastuseid veel selles küsimuses ei ole. nüüd äh, väärtpaberistamine, me teame kõiki neid probleeme, me ei ole veel äh, oma lõppjäreldust teinud, aga me tegeleme probleemiga, asja mõte on see, et ähm, et äh, kõige suurem probleem tuleb just võlainstrumentidest ei ole veel otsustanud, kuidas me asjale läheneme. kui, kui täpset hinda ei ole võimalik kirja, kindlaks määrata, siis me peame seda õiglast väärtust arvestama. see on üks võimalus. aga eh, praegu ma ei saa veel garanteerida, millise valiku me teeme oma lähenemises. tänan ma sooviksin esitada ühe küsimuse. väga oluline on ähm, tarbijate äh, usaldust taastada ning äh, fin-, äh, finantsparadiisi muuta läbipaistvamiseks. me kõik teame, kus need paradiisid asuvad ning tundub, et väga paljud kasutavad neid selleks, et hoiduda maksudest kõrvale me arvame, et oleks vajalik, et finantsparadiisid esitaks raportid riikide kaupa öö, oma tegevuse kohta ning öö, see on väga oluline just arengu seisukohast lähtudes. meie jaoks on täiesti uskumatu, et me ei tea, kui palju maksavad ettevõtted makse Angolas või Malis ning äh, kui palju nad maksavad äh, Luksemburgis, äh, seal, kus nende peakorter asub. E, et peaks tegema kõik, et kõik huvitatud osapooled, eriti riikide kodanikud, peaks teadma, kui palju, kui suur on nende ettevõtete panus riigikassasse. ma tahaksin teada, kas on olemas sellekohased normid, mida ette valmistatakse äh, et eh, kas valmistatakse neid ette, kas võetakse arvesse neid probleeme, see on eriti olulised eh, ülekande puhul, sest me teame et, et eh, üheksakümmend viis protsenti ülekannetest toimub suurte ettevõtete vahel. ma tahaksin teada, kas see liikumine läbipaistvuse suunas on praegusel hetkel päevakorral uh,? Yes, jah, me oleme selle päevakorda võtnud ja uh, ma e, ise toetan e, seda segmentide, e, vabandust, sektori aruandluses tuleb ka välja, et me peame seda küsimust arvestama. meil olid valed standardid või meile pakuti valesid standardeid, sellepärast tegime me ettepaneku oma veebilehel just kaevandussektorile ka, see puudutab ka naftat ja, ja muid kaevandusi ja seal esitame me küsimuse. miks mitte nõuda äh, individuaalselt maksude ettenäitamist valitsustele? Äh, USA-s tehti samuti ettepanek, et niisugust informatsiooni oleks valitsusel vaja ja teiseks tahaksin öelda, et ähm, sellega kaasnevad probleemid. moraali seisukohast on see hea korruptsiooni vastu ja nii edasi, aga meil on vaja ka poliitikute ja juristide toetust selle jõustamiseks. valitsused võivad välja töötada neid plaane, aga praktikas öeldakse, et me ei tegele sellega ja kõik kui me tõesti niisugust lähenemist pooldame, siis oleks väga hea ka poliitilise toetuse selle taha saada. USA võib seda eh, teha, e-, Euroopa võiks seda ka teha, aga eh, meil on vaja poliitilist abi lihtsalt. tõesti, me tahaksime selle probleemi lahendada. ja asepresidendil oli ka üks küsimus, palun. suur tänu. mul on väga konkreetne küsimus ja väga lühike küsimus. üks väheseid asju, mille osas eh, G kakskümmend kokku suutis leppida, oli see, et me peame edasi liikuma selliste normatiivide väljatöötamisel, mis garanteeriks pankade maksujõulisuse eh, riskide võtmisel. meie parlament peab eh, peame varsti kapitalirekvisiitide osas otsuse vastuse, vastu võtma ning äh, seda on väga raske teha, kui ei ole selget raamatupidamisnorme. ning äh, siin on üks konkreetne küsimus, mis on minu jaoks väga tähtis. Äh, see puudutab tsüklilisi vahendeid see on väga oluline, see puudutab ka konkreetselt iga liikmesriiki ja eh, see puudutab siis kõikide liikmesriikide pangandusüksusi, kes eh, peavad tegelema konkreetsete, eh, konkreetsete riskianalüüsidega oma tegevuse käigus. ning me üritame konkreetseid normatiive välja töötada et äh, su-, et oleks võimalik adekvaatselt ühtselt, kas töötatakse välja praegu selliseid äh, äh, normatiive, mis aitaks adekvaatselt kõigil riske hinnata? suur tänu selle küsimuse eest, sellepärast et ka selle teemaga tegeleme me väga aktiivselt just praegu. lisas minu kõnele on kirjas ka need sammud, mis me oleme seoses kriisiga äh, astunud. traditsiooniliselt on äh, kasutatud äh, kahjumi äh, kurvi mudelit, kui kahjum tekib, siis ähm, see ei tähenda maksujõuetust, aga te peate ette aimama, mis toimub, kujutage ette, et nafta töötmis, töötmine läheb Äh, allamäge, kas või Aberdeenis Suurbritannias, te teate, et, et äh, paljud inimesed äh, tuleb koondada ja nendel on samas pangalaenud võetud, hüpoteeklaenud ja te, seda tuleb kõike arvestada, isegi kui see juhtub kahe nädalaga, kui asjad läksid kriisiga halvemaks, siis, siis oli vaja kohe uued sätted välja töötada ning selles suhtes on huvitav, kuidas pangad hindavad oma laene. kui, kui on äh, ette näha mingeid kasumeid, siis muidugi hakatakse järjest suuremaid tasusid laenudelt võtma. ja meie oleme välja töötanud siis sellise eeldatava kasumimudeli, see tähendab seda, et ühe laenuportfelli jooksul arvutatakse näiteks välja et, et kaks protsenti toob see kahjumit, aga järsku võib tekkida äh, suuremaid kahjumeid, kas siis ei oleks parem öelda juba algusest peale, et me teame, et meil on ette oodata kasumeid, kui me saame üheksa protsenti äh, kasumit, siis võib-olla juba ette näha mingi kaheprotsendiline tasu, et, et äh, eeldatavaid kasu, kahjumeid maandada seetõttu me oleme juba juulis teinud vastavaid ettepanekuid, tahame kommentaare ja praegu arutame aktiivselt, et kuidas seda just lahendada, praegu regulaatorid arutavad, kas kaks protsenti on õige summa või, või, või mingi muu protsent, aga tõesti, see küsimus on praegu arutusel. suur tänu ja järgmine kõneleja, muide, olen mina nimekirjas kas saaks tagasi tulla selle õiglase väärtuse juurde, sellepärast et kuigi kõik tundub praegu olevat kontrolli all teie selgituste järgi, ehm, on see ikkagi veel vaidlusi tekitav valdkond ja ehm, võib-olla oleks seda õiglast väärtust rohkem vaja kasutada nii, et investorid saaksid aru täpselt, mis nende investeeringute väärtus on. mulle tundub, et ettevaatlikud, hoolikad reguleerijad on selle teemaga ette jõudnud raamatupidamisstandarditest, just ettevaatuspõhimõtte rakendamise mõttes ja mind huvitab, kuidas oleks võimalik mingisugusele kompromissile jõuda, kas see oleks või, võimalik kas oleks võimalik mingi lahendus leida kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks? võib-olla me soovime siis eh, läbipaistvaid aruand-, raamatupidamisaruandeid investoritele ja võib-olla oleks vaja veel mingisuguseid standardeid selleks, et eh, nii-öelda ennetada riske aga samas kõik oleks palju läbipaistvam ja kõik osalised mõistaksid, mis toimub. see oli minu esimene küsimus ja teine ähm, küsimus puudutab tuletisinstrumente, mida te ka põgusalt mainisite. tahaksin teada, kas teil on mingisugune lahendus äh, need nendele tuletisinstrumentidele, mis on ettevõtetel, eh, need on seotud kõik eh, varadega ja eh, annavad võimalusi spekuleerimiseks, see on kindlasti üks probleem, mis tuleb ära lahendada. ma vastan viimasele küsimusele esimesena, ei, me ei ole seda probleemi veel lahe, lahendanud me loodame, et me jõuame selle lahenduseni aasta lõpus või järgmise aasta alguses. mis puudutab nüüd seda ettevaatuse aspekti, ma arvan, et praeguse kriisi juures šokeeris inimesi ehk kõige rohkem see, et headel aegadel pangad lihtsalt jagasid oma kasumi välja Põhja-Ameerika, Euroopa, seda tehti siis kas dividendide, hüvitiste, tagasimaksete näol, nii et väga vähe sellest kasumist säilitati ja seetõttu on praegu väga suur surve, et lisaks nendele eeldavatele kulutu-, kahjudele, et miks eh, headel aegadel eh, siis eh, mingi majandustsükli vastane maks kehtestada pankadele ja panna ka niimoodi sel moel teatud summad kõrvale. nii et, et ma arvan, et see, mida te öelda tahtsite, Äh, on see, et me saame aru, mida reguleerijad soovivad teha ja äh, tuleks lihtsalt öelda, et osa ka-, kasumist on selline, mida ei tohi välja jagada, äh, see halbadel aegadel võib seda protsenti siis vähendada lisaks Baseli süsteemile ja me siin rääkisime ka veel õiglase väärtusepõhisest mudelemisest, räägiti ka sellest, et eh, sealt saadu jagati samuti välja, jällegi asi, mida võiks kaaluda. me lihtsalt ütleme, et me tahame, et eh, kasumist üks osa pannakse kõrvale, eh, ükskõik mis jaoks, lihtsalt pannakse mustadeks päevadeks kõrvale, kui te hoovite. nii et, et Äh, see, see on päris hea mõte. aitäh. Äh, veel kaks inimest on sõna soovinud ja meil hakkab juba aeg otsa minema, nii et, et ma annaksin veel mõlemale sõna, enne kui Sir David vastab. Jeffrey Bloom kõigepealt ja siis teine kolleeg. aitäh, juhataja aitäh, äh, Sir David, et siia tulid. mind huvitavad rohkem teie tähelepanekud ja mul ei olegi konkreetset küsimust. kui vaadata rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid, äh, siis kas ei peaks vaatama ka valitsuste suunas, et valitsused tõesti äh, jõustaksid neid korralikke aru, raamatupidamisstandardeid. mina ei ole raamatupidaja, ma ei saa kellegi nimel rääkida aga ma tahan öelda, et Ühendkuningriigis on äh, aruandlus olnud äh, võltsitud, mis puudutab avaliku sektori pensioneid, muid algatusi selles sektoris. nii et, et äh, mis sobib ühele, eks nad sobivad ka teisele. mida teie arvate? ja järgmine küsimus Eh, eh, kui ma nüüd asjast õigesti aru sain, siis eh, siin nende raamatupidamispõhimõtete juures rakendatakse erinevaid etappe, liigitamine, hindamine, kahjumi kindlaks tegemine, kahjumi hüvitamise katsed. küsimus on aga selles, et meil on ajakava aastani kaks tuhat kaksteist. mil määral te suudate tagada sellest ajakavast kinnipidamise? nii et, et me ei hakkaks eraldi tegelema äh, eraldi kõigi nende elementidega, mis kuuluvad raamatupidamispõhimõtete läbivaatamisse, siin tuleb loomulikult arvestada veel ka sellega, et Eh, standardi eh, sada kolmkümmend üheksa läbivaatamine toimub ju vabatahtlikul alusel. ning kui meil on selline periood, kus uued ja vanad reeglid eksisteerivad samaaegselt, siis võib tekkida ju probleeme nende organite jaoks, kus äh, bilanss äh, ei ole mõeldud midagi ainult tulu jaoks, vaid see on neile ka juriidiliselt oluline, kui hakatakse nende maksutulusid kokku arvama. aitäh! kõigepealt äh, vastaksin jällegi esimesena viimasele küsimusele. nimelt, mis puudutab siis valitsuse poolseid raamatupidamisaruandeid. kui me oleme sihilikult pannud selle tähtaja kaks tuhat kaksteist kindlustussektori pärast, me ei tahtnud asju muuta liiga vara kohustuslikuks, sest see oleks kindlustusettevõtetele põhjustanud probleemi ja me tahtsime nad kindlasti kaasata. ja, ja seetõttu äh, muideks paljud riigid muudavad süsteemi kaks tuhat üksteist ja siis nad ei jõua liiga muidu valmis Äh, muidugi on alati see probleem, et uued ja vanad reeglid võivad eksisteerida samaaegselt ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, me jälgime raamatupidamispoliitikat väga tähelepanelikult ja me võiksime jätta siis äh, konkreetsetele jurisdiktsioonidele otsustada, millal ühte või teist standardit tuleb kohaldada. ma oletan, et et mõned riigid näiteks soovivad mingeid standardeid äh, rakendada hiljem kui teised ja nõnda edasi. aga ma saan sellest probleemist aru, see probleem käib kaasas igasuguste muutustega. mis puudutab nüüd valitsusi, siis äh, kui vaadata valitsuste poolt aruandlust, siis äh, üldiselt suundumus on selles suunas, et aruandlus muutuks samasuguseks riiklikus ja ka erasektoris. meil on olemas rahvusvaheline raamatupidajate föderatsioon, mis kehtestab standardeid ka avaliku sektori jaoks. Äh, pensionite osas äh, on tõesti suuri probleeme, kui me Ühendkuningriigis võtsime kasutusele aruandluse pensionite kohta, mis tõi puudujäägi välja, siis põhjustas see väga palju lärmi, aga paar aastat hiljem tulid ettevõtete juhid meie juurde ja ütlesid, et lõpuks ometigi me arutame pensioneid ka ettevõtete juhatustes ja inimesed saavad probleemidest aru. kui vaadata näiteks, mis juhtub, on juhtunud USA-s General Motorsis Nad tagasid tervisekindlustuse töötajatele, kes olid pensionile läinud ja äh, tervisekindlustus on ju väga kallis. ja nad tegid seda väga-väga äh, pikka aega ja siis keegi ütles neile, et need töölised, kes on pensionile läinud, ei tee ju teie heaks enam mitte midagi. Äh, ja see summa, mis sellele kulutati, oli tohutult suur Äh, iga müüdud auto pealt äh, siis tuhat viissada dollarit läheb lihtsalt tervishoiukuludeks. ja General Motorsil sellepärast ongi tekkinud probleemid. just äh, sellistele asjadele saab raamatupidamine tähelepanu juhtida. Need, kes ütlevad, et raamatupidamise ei tohiks asju muuta ma arvan, et me peame muutma, sellepärast et inimesed saa-, siis meie ülesanne on hoolitseda selle eest, et inimesed saaksid äh, informats-, selge info põhjal otsuseid langetada. ja kui pensionite rahastamisega on valitsustel tef-, puudujääk, siis tuleb seda ka näidata. Äh, suur aitäh, Sir David, suur aitäh äh, suhteliselt lühikeste vastuste eest, mis Äh, võimaldasid meil enam-vähem tunni ajaga lõpule jõuda, ma äh, äh, pean meeles teie lubadust veel meie komisjoni ette tulla, kas siis seminarile või ükskõik kuhu mujale, nii et, et suur aitäh selle tänase ettekande eest ja loodame, et kohtume peatselt uuesti. Okay, we, we have to, we, we've lost a few. me nüüd kaotasime paar minutit, aga meil läheb veel viisteist minutit, enne kui härra Trichet ühineb meiega. päevakorrapunkt number kuus puudutab mikrofinantseerimist, tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust. Olle Schmidt on meie raportöör ehk on ta valmis juba meile oma raportit esitama? suur tänu. Need, kes on siin ka varem olnud, teavad, et seda küsimust on komisjonis käsitletud, meie endine kolleeg härra Veksi koostas mikrokrediidi kohase raporti samuti ja meil on olnud äh, ka varem äh, dokumente ja algatusi selle kohta, aga nüüd on Euroopa Komisjon jällegi otsuse ettepanekuga välja tulnud ja mina arvan, et äh, muide, meie oleme nüüd arvamuse koostanud, põhikomisjon Euroopa Parlamendis on tööhõive ja sotsiaalkomisjon, aga nüüd minu ettepanek on see, et me peaksime nende ettepaneku vastu võtma ja nõustuma ka Euroopa Komisjoniga. see võib muidugi väga tundlikuks küsimuseks osutuda, aga me ju kõik tahame, et midagi lõpuks ära tehtakse kiiresti. me ei taha ju oodata. seetõttu on minu ettepanek aktsepteerida Euroopa Komisjoni ettepanekut, me teame, et mikrokrediit on eluliselt tähtis väikeettevõtetele ning me teame ka, et Euroopa ettevõtete seas domineerivadki just väikeettevõtted. meil on seal antud ka definitsioon, juba varem ütlesin, et seda on võimalik äh, aktsepteerida, äh, laenud puudutavad äh, siis summad, mis on väiksem kui kakskümmend viis tuhat eurot ja see antakse ettevõtetele, mis on väiksemad kui kümme töötajat, ning ähm, samuti äh, see peaks toetama siis äh, äh, füüsilisest isikust ettevõtjaid, väikeettevõtjaid, probleeme võib tekkida pärast seda, kui IAB ja IAF ei jõua kokkuvõtte kokkuleppele, praegu käivad, kõnelevad erinevad, kõnelused erinevate finantsinstitutsioonidega et nad siis ka toetaksid mikrokrediidirahastut ähm, kaks ja raha peaks tulema siis kahekümne seitsmest liikmesriigist. üldeesmärk on muidugi see, et mikrofinantseerimisega on võimalik uusi töökohti kiiresti luua. siin parlamendis võib tekkida selline probleem, et ähm, tööhõive ja sotsiaalkomisjoni eh, kolleegid soovivad üldse selle jaoks eraldi eelarverida ja eraldi raha selle jaoks. nii palju, kui mina olen aru saanud, nad ei taha seda ettepanekut vastu võtta või heaks kiita, aga mina tahaksin küll rõhutada, et kui me üldse midagi soovime ära teha, siis see puudutab ju sajast, see puudutab just sada miljonit eurot nelja aasta jooksul, kui me seda ära ei kasuta, siis see läheb teistesse fondidesse. programmi nimi on Progress ehk siis mikrokrediidirahastu ja mina soovitan seda toetada, definitsioonis olen ma küll äh, soovinud näha väikseid muudatusi ja veel paari väikest kohendust, aga üldjoontes ikkagi soovitan mina teil Euroopa Komisjoni ettepanekut toetada. võib-olla tasuks kaaluda veel kontrollimehhanisme selleks, et pettust ja korruptsiooni vältida ja välja töötada mingisugune riskikontrollimehhanism. ma tõesti arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud Euroopa Liidu maksu maksumaksjate raha kasutamisel. selle rahastu suurus võiks olla sada miljonit, sada viiskümmend miljonit eurot, mis tuleb erinevatest liikmesriikidest. aga ma ei ole kindel, et, et see on kõige olulisem instrument töökohtade loomisel kuid see on üsna kiiresti rakendatav instrument ja oleks rumal nüüd see võimalus käest lasta, see ettepanek tagasi lükata, öelda, et et ei ole piisavalt ikkagi raha selles rahastus ja meie tahame ikkagi laiemas perspektiivis seda vaadelda ja ära unustada, et inimesed kogu Euroopas ju vajavad meie raha liikmesriikidel muidugi ja valitsustel lasub põhivastutus, samuti kolleegidel rahvusparlamentidest. ja kokkuvõttes tahaksingi öelda, et meie peaksime positiivselt seda ettepanekut käsitlema, sellepärast et meie ise nõudsime ju, et Euroopa Komisjon midagi teeks midagi teeks ära, PEX-i raport oli viimane raport, mis, mis alles märtsis nõudis Euroopa Komisjonilt mingit tegevust, seega oleks rumal nüüd mingite eriarvamuste tõttu see ettepanek tagasi lükata. teatud parandustega on võimalik Euroopa Komisjoni ettepanekut siiski toetada, suur tänu! suur tänu, härra Koses! suur tänu. Äh, ma tahtsin lühidalt lihtsalt äh, vabandada kolleeg Rodi Kratsa eest, ta on meie fraktsiooni variraportöör ja äh, ta täna ei saa küll kohal olla, aga ta tahab siiski oma tööd jätkata okay, and next it's Mr. ja järgmine kõneleja. suur tänu. mina tahtsin ka oma toetust avaldada Euroopa Komisjoni ettepanekule. minu koduriik Läti on just see, selline riik, mis on äh, majanduskriisi tõttu väga tõsiselt kannatanud üle, üle üheksakümne protsendi inimestest Läät-, Lätis muide töötabki minu, minu andmetel sellistes ettevõtetes, kus on vähem kui kümme töötajat. pangad lihtsalt ei anna praegu laenu meie riigile, küsimus ei ole üldse tagatistes või, või protsentides, intressides, lihtsalt ei anta laenu ja ettevõtlus ei suuda jalule tul-, tõusta. me teame, et Euroopa Liidu eelarvest vaadates oleks sada miljonit väike summa, aga meie jaoks on see e-, eriliselt tähtis ja muide ka kõikide liikmesriikide jaoks, sellepärast et äh, enamus eurooplasi töötab väga väikestes ettevõtetes. tahaksin ka rõhutada kiiruse olulisust, me peame reageerima kiiresti, kiirelt oma toetust avaldama sellele rahastule, sellepärast et selle eesmärk komisjoni poolelt on ju see, et raha kiiresti jõuaks väikeettevõteteni. ja seetõttu arvan, et meie komisjon peaks tugevat toetust avaldama Euroopa Komisjoni ettepanekule suur tänu, Pervanche Perez ja siis härra Mendes. tänan, proua esineja. mulle äh, tund-, tundus, äh, et äh, siin fraktsiooni, siin komisjonis peaks kõigepealt variraportööridele sõna andma. mina olen sotsialistide variraportöör, ma tahaksin tänada raportööri ettepanekute eest ning tahaksin paluda, et ta mõtleks pisut ühel teemal edasi, nimelt et ta vaataks, milline on nende äh, ettepanekute sügavam mõte, mis meile esitati, täiesti tõsi on see, et ähm, me oleme esitanud omapoolseid väiteid, palunud, nõudnud ja nii edasi, et mikrokrediidisüsteem hakkaks toimima, oleme seda teinud siin, me oleme teinud seda eelarvekomisjonis, meil on esitanud pilootprojekti ja selle kõigil on olnud üks ja sama eesmärk. kuid samas äh, sellel globaalsel lähenemisel äh, mikrokrediidile on üks risk ja see on siis see, et äh, eesmärgiks peab ju olema aidata väikseid ja väga väikeseid ettevõtteid ning selles osas on eh, eh, tegu tegelikult eh, nii-öelda VKE-de finantseerimise pikendusega ja eesmärgiks on reaal-, eesmärk on väga erinev reaalsusest. me soovime neid inimesi tööturule tagasi saata, me soovime, et nad, et nad tegeleks loomingulise lähenemisega ettevõtlusesse ja see tähendab tegelikult ju kokkuvõttes seda, et väga paljudel väikeettevõtetel ei ole tegelikult finantseerimiseni mingit võimalust äh, jõuda. me loomulikult ei kavatse olla sellise projekt, projekti vastu. me oleme seda palunud juba aastaid, kuid ühest küljest siis kas võtta vastu üks programm või võtta vastu täiesti tingimustetult, eh, tingimusteta, mina arvan, et meil peaks olema võimalik siiski teatud määral läbirääkimisi pidada, ma paluksin võimalust läbirääkimisi pidada, ettepanekuid esitada ja ma tahaksin pöörata teie tähelepanu kolmele elemendile, kõigepealt eh, puudutas eelarverida, eh, kuhu see sisse viiakse mina oma ameti tõttu e, olen tuttav e, programmiga Progress, mis e, tegeleb võitlusega vaesuse ja hüljatusega ning see on üks väheseid selles suunaseid programme, mis Euroopal on ning ma ei arva, et, et see oleks nüüd õige eelarverida, mida peaks kasutama, samas kui teisi võimalusi on väga palju ja see, mis puudutab eh, siis eelarve kasutamist, eh, siis eh, meil peaks olema eelarverida progressi jaoks eraldi ja me ei peaks kokku panema ta mikrofinantseerimisega. me ei saa kõiki kokku panna, need on kaks täiesti erinevat asja, meil on vaja kahte erinevat eelarverida selle jaoks, nii et sellega seoses mina arvan, et tuleks sisse viia uus er-, eelarverida millel eh, ole, mis see tähendaks seda, et meil on toimivam eelarve kui see, mille komisjon välja pakub ja ma loodan, et komisjon töötab sellist lähenemist ja et ta on valmis ka läbirääkimisteks nõukogu, nõukoguga ja meiega selles valdkonnas ning lõpuks veel te rääkisite vajadusest võitluse, võidelda eh, pettuse ja korruptsiooni vastu, ma olen täiesti nõus, see on täiesti õigustatud mure kuid eh, ma tahaksin lisada kaks olulist elementi, mis on minu meelest väga tähtsad, nimelt üks puudutab ligipääsu eh, mikrofinantseerimisele ning komisjonile võimalus eh, garanteerida, et kõik liikmesriigid garanteeriks väikeettevõttele võimaluse ligi pääseda mikrofinantseerimisele ning teisest küljest tuleb toetada ka eh, inimesi, kes on väga raskes olukorras, et neil oleks võimalik sellisele finantseerimisliigile ligi pääseda, et eh, nad saaks oma kohustustest kinni pidada. nii et eh, ma kindlasti esitan omapoolsed mitmed <laughs> muudatusettepanekud ja ma loodan, et me suudame selles osas kokkuleppele jõuda ja võib-olla pisut äh, detailirikkamalt, kui seda seni on tehtud, igatahes ma, mul on hea meel selle üle, et te soovite edasi minna ja võimalikult kiiresti efektiivselt, kuid ma arvan, et meie kui parlament esitame kodanikke ja sellega seoses me peame nendega peale mõeldes võimalikult äh, head tingimused välja kauplema komisjoni. jah, nüüd on meil ka väike probleem, meil on kolm minutit ja kolm kõnet, Mendes de Vigo Georgi ja Bellone on järgmised kõnelejad, palun tehke hästi lühidalt, vastasel korral pean kellegi nimekirjast välja jätma, palun. tänan. mulle on öeldud, et tegu on väga olulise komisjoniga ja ma näen, et et äh, alustame sellest, et kõneaega piirame kõigest ühe minutiga. ma ei tea, kuidas me niimoodi tööd teha saame, aga hea küll proua Veres küsis midagi, mis on minu meelest väga oluline ja see, mille tõstatas juba kolleeg Schmidt. Eh, nimelt, miks me peame kiirustama? ning teiseks, ma ei saa ausalt öeldes päris hästi aru, miks ollakse vastu eraldi eelarvereale. palun selgitage, ma ei ole saanud sellest siiani aru saanud. ja teiseks veel, härra Schmidt minu meelest kahe tuhande kümnes aasta, mis on võit-, mis on vaesuse ja sotsiaalse hüljatuse vastase võitluse aasta, me peaksime tegema sel aastal erilisi jõupingutusi selleks, et sellised finantseerimisvahendid läheksid õiges suunas. nii et minu meelest äh, ei ole ju mõtet, et kui me kuulutame välja mingisuguse aasta, samas ei tee mitte midagi selleks, et selle aasta välja kuulutatud eesmärke saavutada. ma rääkisin tõesti ainult ühe minuti, lugupeetud proua esinaine, ma ei tea, kas te panite tähele um.? suur tänu. ma eh, tulen ka riigist, mis on sarnane Lätiga, kaheksakümmend kaheksa protsenti ettevõtetest tõesti kuulub kategooriasse väikeettevõtted ja me oleme väga avatud eh, majanduskriisile just sellepärast, et meil on väikeettevõtted. ja nüüd tahaksin jätkata oma emakeeles ungari keeles tahaksin teha neli märkust. nii nagu Olle Schmidtki, arvan ma, et progress rahastu eh, peaks abistama eelkõige neid, eh, kes on töö kaotanud või need, kes on ohustatud töö kaotusest, kes võivad kaotada veel eh, töökoha ja osa rahast peaks minema olemasolevatele VKE-dele. teiseks, Ungaris on praegu mitmeid fonde, mis toet-, annavad just mikrokrediiti, aga nende intressimäärad on liiga kõrged. oleks hea, eh, kui need summad, mis progressist tulevad, oleksid siiski antud madala protsendiga laenudeks. kolmandaks, meil on väikesi eriarvamusi komisjonis praegu arvati, et IAB võiks jagada raha, mina arvan, et liikmesriigid äh, just oma äh, oskusteabe tõttu võiksid tõhusamalt raha jaotada ning neljandaks, millised on rakendusreeglid? üks programmidest, ähm, üks Saksa programmidest kukkus juba Ungaris läbi, sellepärast et me ei suutnud nende nõudeid täita, me peaksime äh, siiski püüdma vältida liigset bürokraatiat, ja mitte koostama täitmatuid reegleid, reegleid, mida ei suuda täita, tähendab. ja viimane kõneleja. ma räägin tõesti väga lühidalt ning äh, esitan mõningaid mõtteid. ma olen pisut hämmeldunud, kuuldes seda, mida ütles härra Schmidt sest äh, me peaksime lahendama selliseid probleeme, milleks meil vähegi vahendid olemas on. ja sooviksin rääkida ka rahvusvahelistest vahenditest. aega on väga vähe, kuid äh, üks mõte on väga oluline, mida ellu viia, nimelt kuidas äh, nende finantsvahendite Ähm, abil kõige paremini mikrolaene osutada. härra Schmidt, kas te sooviksite vastata? suur tänu, jah. kuulasin tähelepanelikult, kirjutasin üles kõik siin öeldu. me peame kõik muudatusettepanekud läbi vaatama ja siis võtma seisukohal. aga võib-olla on kõige pakilisem praegu see, mida rääkis tööhõivekomisjoni esinaine, ta äh, tahab rohkem raha saada nimelt. minu arvates on see seotud riskidega. mina seda ettepanekut ei teinud, uut eelarverida ka ei nõudnud äh, ja see vastab ka härra Peksi omaaegsele seisukohale ka tulge kõik välja oma muudatusettepanekutega, arutame need läbi ja siis koostame ühise seisukoha, sest tegelikult me ju peame ainult arvamuse esitama, küll me selle asja ära lahendame. suur tänu! suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnes september ja muudatusettepanekuid arutatakse kuuendal oktoobril. hääletus toimub samuti kuuendal oktoobril. nii et me juhtkomisjoni kalendriga sammu saaksime käia. suur tänu, teeme väikese pausi, enne kui me siis saame tervitada meie järgmist külalist, härra Trichet, tänan Right, can you settle down, please? palun asuge nüüd oma kohtadele. suur tänu. mul on väga hea meel täna tervitada meie komisjonis esimest korda äh, tema praeguses ametis Euroopa Keskpanga presidenti Jean-Claude Trichet rahandusdialoogi raames. eelmine dialoog toimus kolmekümnendal märtsil, järgmine toimub seitsmendal detsembril. Te saite vahepeal puhata, aga loomulikult äh, keskpank on korraldanud vahepeal mitmeid seminare, meie parlamendiliikmed on seal käinud ja mm, seetõttu on meil ka täna teile mitmeid küsimusi. rohkem ma ei tahaks aega raisata, annaksin teile sõna ja seejärel saaksid parlamendiliikmed teile küsimusi esitada suur aitäh, lugupeetud esinaine, lugupeetud komisjoni liikmed, ma hindan väga seda võimalust, mis, mida sellised regulaarsed kuulamised mulle pakuvad, ma saan vahetada teiega oma seisukohti täna, kui teie ametiaeg on alles alanud ja see on juba kahekümne teine kord, mil ma selle komisjoni ees olen tagasi vaadates võin öelda, et sellised äh, sagedased kuulamised on olnud väga olulised, et on välja kujunenud äh, tihedad suhted Euroopa Keskpanga ja Euroopa Parlamendi vahel. ma loodan jätkata ja edasi süvendada neid suhteid, eriti praegustel väga nõudlikel aegadel. täna tahaksin ma keskenduda kahele teemale. kõigepealt tahaksin ma äh, hinnata hetkeolukorda majanduse vallas Eurotsoonis. seejuures räägiksin ka rahapoliitilistest meetmetest, mida Euroopa Keskpank on oma tegevuses kasutusele võtnud teiseks tahaksin käsitleda ühte olulist teemat, nimelt see on Euroopa finantssektori eh, järelevalvereform ja kõigepealt rääk-, räägiksin siis eh, süsteemsete riskide hindamise nõukogust see teema on väga mitmekülgne eh, ja kui ma kõigest ei jõua rääkida, siis ma vastan teie küsimustele. aga nüüd eh, alustaksin siis arengutest, mis on rahanduse sektoris toimunud. majandusolukord ja prognoos on eh, paranenud, sellest ees olin, see oli siis kolmekümnendal märtsil kahe tuhande üheksandal aastal. inflatsioon ja inflatsioonisurve on olnud viimastel kuudel madal, nagu oodatud Äh, muutus inflatsioon äh, suvel negatiivseks, äh, seda seetõttu, et naftahinnad alanesid möödunud aastal. augustis oli aasta inflatsioon pisut negatiivne, null, miinus null koma kaks protsenti ja juulis oli see miinus null koma seitse protsenti ettepoole vaadates peaks inflatsioon jällegi muutuma positiivseks ning siiski jääma mõõdukaks Äh, ka lähemal ajal. see kõik peegeldab ka seda, et majandustegevus peaks äh, järk-järgult taastuma. Need ohud inflatsiooniprognoosidele on üldiselt tasakaalustatud, inflatsiooni äh, indikaatorid keskpikaks ja pikemaks perspektiivis ähm, on kooskõlas äh, meie panga nõukogu eesmärgiga hoida inflatsiooni määr allpool kahte protsenti. pärast seda vabalangust, äh, mis, mille tunnistajaks majandus oli möödunud aasta lõpul, on euro, eurotsooni majandus näitamas äh, stabiliseerimise märke. pärast väga negatiivseid näitajaid Äh, mis olid väga negatiivsed aasta alguses, on teises kvartalis äh, majandustegevus äh, vähenenud null koma üks protsenti võrreldes eelmise kvartaliga. eelseisval perioodil me loodame, et majandus järk-järgult taastub ja loomulikult selliseid prognoose ümbritseb väga suur ebakindlus Äh, positiivse poole pealt võiks öelda seda, et äh, makromajanduse stimule-, makromajandust stimuleerivate pakettide mõju ja ka teised poliitilised meetmed on olnud tugevamad, kui loodeti, usaldus on taastumas ning välisnõudlus äh, on osutunud tugevamaks kui prognoositud. negatiivse poole pealt selline negatiivne tagasiside reaalmajanduse vahel ja äh, endiselt surve all oleva finantssektori vahel võib äh, osutuda pikemaajalisemaks, kui oodati äh, muret valmistab ka jätkuv toorainehindade tõus, protektsionistlik surve ning püsivad globaalsed tasakaalutused. madalad hinnangud inflatsiooni surve osas keskpikas perspektiivis, seda kinnitab ka meie rahaline analüüs ja selles kontekstis äh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, raha ja krediidi ekspansioon on äh, vähenenud ähm, rahaagregaadi M kolme aastane kasvutempo oli, vähenes kaks koma viis protsenti augustis ja mis puudutab näiteks laene erasektorile, siis aastane kasvutempo augustis jäi toppama, olles null koma ühe protsendi peal ja see peegeldab seda langust, mis on toimunud tootmises ja kaubanduses ja ka seda ebakindlust, mis ettevõtluskeskkonna eh, tuleviku osas endiselt valitseb. Eh, kuna laene antakse vähe, eh, vähem kui majandusel vaja oleks, siis selline tendents ilmselt jätkub ka tulevikus samas jällegi madalamad äh, intressimäärad äh, tähendavad ka madalamaid laenu in-, intressimäärasid ning see on parandanud finantseerimistingimusi ja see omakorda peaks siis äh, toetama krediidinõudlust tulevikus. ning selle kõige taustal on Euroopa Keskpanga nõukogu leidnud, et meie praegused intressimäärad on kohased lisaks sellele oleme me ellu viinud viis mittestandardset meedet selleks, et eh, laenu andmist toetada. kõigepealt me oleme vastu tulnud pankade likviidsusnõuetele fikseeritud intressimääradega, teiseks me oleme laiendanud eh, nende varade nimekirja, mis sobivad tagatiseks, kolmandaks me oleme oma refinantseerimisoperatsioonide tähtaegu, mis, tähtaegu pikendanud, neljandaks, me oleme taganud likviidsust ka välisvaluutas, näiteks USA dollarites ja viiendaks oleme me välja tulnud ka obligatsioonide ostmise kavaga, et toetada finantsturge. Need mittestandardsed meetmed toetavad siis krediidiraha tulekut ettevõtetele ja majapidamistele ja see läheb kaugemale, eh, kui oleks võimalik saavutada ainult eh, intressimäärade alandamise poliitikaga. ma tahaksin rõhutada selles kontekstis kahte olulist asja. kõigepealt eh, eurosüsteemi väga tugev sekkumine eurotsooni rahaturgudele ei saa kesta igavesti. me oleme kasutusele võtnud erakorralised meetmed erakorralistes oludes me peame need järk-järgult äh, kõrvale heitma, kui nende meetmete kasutusele võtmise põhjus kaob ja olukord normaliseerub. Äh, keskpanga nõukogu leiab, et äh, praegu oleks enneaegne kuulutada kriis lõppenuks. praegu ei ole veel aeg lahkumiseks, aga mingil hetkel on lahkumisstrateegiad vajalikud keskpangal on lahkumisstrateegia olemas ja me oleme valmis selle ka teoks tegema, kui õige aeg käes on. meie lahkumisstrateegia on oluliseks, lahutamatuks osaks üldiselt, üldisest rahapoliitika strateegiast. see tähendab, et kui me leiame, et need mittestandardsed meetmed hakkavad ohustama hinnastabiilsust, siis me lõpetame need nagu me tegime ka minevikus, kui keskpank on alati ju käitunud väga otsustuskindlalt, kui vajadus on tekkinud. meil on olemas operatsioon, operatiivne paindlikkus ja samuti sõltumatus, et oma tegusid ellu vii-, poliitikat ellu viia. nüüd teine teema, millel tahaksin peatuda, äh, puudutab likviidsuse ja hinnastabiilsuse suhteid. Äh, mõned inimesed on küsinud, et kas meie äh, likviidsusprogramm ei kutsu esile inflatsiooni tulevikus. ma tahaksin teile selgitada, miks sellised kartused on alusetud. kõigepealt tuleks öelda, et Keskpanga poolt taga, me oleme likviidsust oluliselt suurendanud, aga see ei ole toonud kaasa rahaagregaatide suurendamist. see oleks olnud normaalne, kui pangad kasutavad seda eh, likviidsust selleks, et anda laene ettevõtetele ja majapidamistele. Eh, praegu nad seda aga ei tee olulisel määral nagu ma ütlesin, Äh, laenamine on praegu väga-väga madalal tasandil ja samuti tuleks tähelepanu juhtida sellele, et Keskpangal on olemas kõik vahendid selleks, et see likviidsustoetus koheselt lõpetada, kui see peaks osutuma vajalikuks, äh, selleks et ei satuks ohtu hindade stabiilsus. selles kontekstis äh, tahaksin öelda veel seda, et need mittestandardsed meetmed kaovad kasutuselt juba ka ise, ise omasoodu. ja nüüd pöörduksin äh, veel ühe olulise teema juurde, see on siis makromajanduslik järelevalve ja kavatsetav Euroopa süsteemsete riskide nõukogu. finantskriis on näidanud, et praegu väga keerulised globaalsed finantsturud ning omavahel seotud finantsinstitutsioonid satu-, on ohustatud süsteemsetest riskidest. süsteemsed riskid tähendavad seda, et äh, finantssüsteemi toimimine võib sattuda ohtu või seda võib oluliselt kahjustada see, kuidas kollektiivselt käituvad turul osalejad, investorid ja finantsinstitutsioonid. ja eriti tuleneb see eh, finantsturgude vastastikusest toimest ja väga tihedastest sidemetest laenupakkujate ja makromajanduse vahel süsteemsed riskid võivad esile kerkida ka siis, kui finantsinstitutsioonid äh, haldavad oma riske küll kohasel moel, kohasel nende individuaalsest vaatevinklist. aga väga keerukates finantssüsteemides on finantsinstitutsioonide käitumine eriti süsteemi seisukohalt oluliste institutsioonide käitumine võimeline mõjutama teiste institutsioonide käitumist. ja seetõttu ongi makrotasandil toimuv järelevalve äärmiselt oluline. Äh, tuleb keskenduda finantsinstitutsioonide vastastikustele seostele, turgude vastastikule seostele, infrastruktuuridele ja kõige selle eesmärk on tagada süsteemne finantsstabiilsus. Äh, süsteemsete riskidega toimetulek on äärmiselt oluline, eriti pidades silmas äh, finantssüsteemi üha keerukamaks muutumist ja seda omakorda loomulikult soodustab kiire tehnoloogiline progress. selle kõige taustal on õige luua or-, organisatsioon, mis vastutaks makrotasandil järelevalve eest Euroopa tasandil ja selleks oleks siis Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. selle nõukogu koosseis on sobiv mis puudutab selle nõukogu panust, siis me, see nõukogu keskenduks riskide kindlaks tegemisele, varasele hoiatusele kui vara ja ka soovituste andmistele. ma tahaksin rõhutada, et sellised hoiatused ja soovitused eh, peavad olema midagi enamat kui lihtsalt tühipaljad sõnad eh, Need, kellele sellised soovitused on adresseeritud, peavad äh, astuma korrigeerivaid samme või peavad õigustama, miks nad ei ole kohaseid, koheseid meetmeid tarvitusele võtnud. Äh, põhimõte peaks siis olema, kas täida reegleid või selgita, miks sa neid ei täida. Äh, nõukogul oleksid tihedad seosed keskpangaga keskpanga nõukogu liikmetel oleks selles süsteemsete riskide nõukogus hääleõigus seal oleks esindatud ka komisjoni eh, esindajad. Eh, nõukogu liikmed valiksid siis eh, süsteemsete riskide nõukogu esimehe ja aseesimehe ja Keskpank osutaks sellele nõukogule analüütilist, statistilist, administratiivset ja logistilist toetust ning nagu otsustati, seda kõike otsustati juba ka ECOFIN-i kohtumisel äh, juunis. ja nagu ma ütlesin, Keskpank on valmis eraldama vajalikke vahendeid ja ka oskusteavet äh, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu käsutusse, et teha siis tihedat koostööd ka kahekümne seitsme liikmesriigi keskpangaga. Äh, uus institutsionaalne struktuur süsteemsete riskide nõukogule peab äh, põhinema äh, juriidilistel alud, alustel ning Keskpank osaleb äh, selles õigusloomealases protsessis, mis on seotud süsteemsete riskide nõukogu loomisega. keskpanga panus sellesse protsessi on keskendunud meie eesmärgiks on tagada kõige parem makromajandusjärelevalve Euroopas. arvestades praeguse kriisi dramaatilisi tagajärgi, ei saa me lubada seda, et Euroopa oleks halvasti varustatud ja jõuetu äh, süsteemsete riskidega toimetulemisel. ja ka parlament peaks sellesse protsessi olema aktiivselt kaasatud ning ma tahaksin öelda ka seda, proua juhataja, et paljud ideed tegelikult, mis ma praegu räägin, said alguse siit sellest komisjonist. ja lõpetuseks tahaksin rääkida aruandekohustusest. seos Keskpanga ja süsteemsete riskide nõukogu vahel on väga tihe, see tähendab, et me anname aru teie komisjonile, samuti parlamendile, aga me siiski anname aru eraldi, mitte koos, sellepärast et meie mandaadid on ikkagi erinevad. Euroopa Keskpanga kohta ütleb, ütlevad aluslepingud artiklis sada viis lõige üks, et meie peamine eesmärk on hinnastabiilsuse säilitamine see mandaat on väga selge, mis puudutab finantsstabiilsust, siis siin aluslepingud räägivad panusest. artiklis sada viis lõige viis öeldakse, et Euroopa Keskpank annab oma panuse finantssüsteemi stabiilsusesse mis puudutab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, siis praegune õigusloomalane ettepanek näeb ette, et see nõukogu vastutab makrotasandil järelevalve eest äh, Euroopa ühenduses selleks, et takistada või leevendada süsteemseid riske finantssüsteemis. ja selle ülesande hulka kuulub ka järgmine, nimelt tuleb kindlaks teha eh, ja prioritiseerida riske, anda välja hoiatusi, kui riskid on olulised ning anda välja soovitusi korrektiivseks tegevuseks, kui see on vajalik ja see on kõik, mida ma hetkel tahtsin teie komisjonile öelda, suur aitäh tähelepanu eest ja ma olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu. suur tänu selle eest, et te selgitasite meile, et kahte raportit ei panda kokku ning nüüd läheme edasi küsimustega, reeglid on samad kui ka eelmisel korral. igal küsimuse esitajal on aega poolteist minutit ja siis teil, härra Trichet, on aega vastuseks kolm ja pool minutit. hoiame sellest kinni, siis saavad ka kõik sõna. Rah-, alustame Rahvaparteiga. Jean-Paul Gauzes, suur tänu, proua esimees härra Keskpanga president, te juba jälle kord olete meile häid selgitusi andnud väga olulisi selgitusi. minu meelest eelmisel korral, kui me rääkisime teiega, küsisin inflatsiooni kohta, see on muide minu kinnisidee. teatud riikides on riigivõlg üsna suur. Euroopast rääkides, teie kontrollite Eurotsooni ja seda tuleb ka arvesse võtta, aga muide, kõik ei allu otseselt Euroopa Keskpangale ja, ja tekib kartus, et osariike, näiteks ka teispool Atlandi, mm, eh, võib juhtuda nii, et see avaliku sektoriga, direktori võlg lihtsalt kaetakse rahaga ja ehm, mis siis võiks olla Keskpanga seisukoht, arvestades selliseid arenguid ja, ja arvestades eh, hinnastabiilsuse garanteerimise rolli Keskpangas? Eh, rääkides süsteemsete riskide küsimusest, Euroopa Parlament toetab teid ja me soovime, et et äh, nii-öelda teie äh, seisukohad saaksid ka alati Euroopa Parlamendis toetust. suur tänu, härra saadik, mul on ka hea meel eh, taas kohtuda teie ja teie kolleegidega. Teie esitatud küsimused on väga tähtsad. esimese küsimuse kohta ütleksin eelkõige, et mi-, minu tähelepanekud Atlandi ookeani mõlemal poolel on need, et äh, seisukohad on üldiselt äh, sarnased. me nimelt arvame, et hinnastabiilsus lühemas ja kesk, keskpikas perspektiivis ei ole tegelikult äh, meie rahasektoreid stabiliseeriv. muidugi föderaalreservi arenguid tööd e, jälgides peab ütlema, et nad on nagu meie. E, sõltumatult või olenemata meie e, mandaadist, meie puhul muidugi on meie kohustus hinnastabiilsus tagada tulenev aluslepingutest ja see, need, need aluslepingud annavadki õiguse nõuda meil seda, et, et meie tagame hinnastabiilsuse, võite meile loota. meie kaaskodanikud äh, ütlevad siiski sageli, et, et meil on äh, mure äh, selles suhtes, mis hakkab toimuma lähitulevikus, aga meie tahaksime kindlustada selle, et hinnad oleksid stabiilsed. ja muide, kujutame ette ja see kehtib mõlemal pool Atlandit, kui me ei suuda tagada hinnastabiilsust, siis äh, intressimäärad kahe aasta jooksul, viiekümne, kolmekümne või viiekümne aasta jooksul, muide mõned valitsused laenavadki viiekümneks aastaks, eh, tekitab seda, et eh, arvestatakse ka inflatsiooni ja inflatsiooni arvestatakse juba eh, selle intressimäära sisse. ja järk-järgult kasvab siis see intressimäär kasvab ja kasvab vastavalt siis turuhindadele ning äh, sellepärast keskpank, garanteerides hinna stabiilsuse, aitab sellisest olukorrast välja tuu-, tulla ning äh, samuti äh, arvestasin teie märkust, mis puudutas süsteemsete riskide nõukogu. loomulikult eh, dialoog peab jätkuma. mõni kuu tagasi osalesite te meie dialoogis ja tahaksin üle korrata, et just Euroopa Parlament on palunud Euroopa Keskpangal selles suunas samme ette võtta ja luua süsteemsete riskide nõukogu. suur tänu. Gay Mitchell, palun. suur tänu, roosinaine. tahaksin ka kõigepealt Keskpanga presidenti tänada. Teie pank on suurepäraselt inflatsiooniga hakkama saanud, aga nüüd varade inflatsioon kaks aastat olen juba küsinud eh, seda küsimust Iiri kohta ja, ja eh, nende arengute tagajärje kohta Iiri majandusele. tundub, et EKP eh, e oli võimetu reageerima ja muide, niisugune olukord võib tekkida mis tahes riigis. kas Keskpangal ei ole mingisugust võimalust sekkuda siis äh, harmoneerida tarbijahinnaindeksid äh, ja äh, Äh, me näeme praegu, mis toimub Iirimaal, äh, kas äh, teil on tekkinud mingeid muresid seoses nende arengutega, mis Iirimaal praegu toimuvad? suur tänu! jällegi saan teile kinnitada, et te tõesti olete järjekindlalt, täiesti õigustatult samade probleemidega tegelenud, aga tahaksin teile kinnitada ka seda, et Äh, keskpank muidugi püüab lähtuda eelkõige, eelkõige äh, oma äh, esmasest mandaadist, seega tagada hinnastabiilsust kolmesaja kolmekümnele miljonile kodanikule kuueteistkümnes liikmesriigis. arvestades, et me optimeerime hinnapoliitika või rahapoliitikat ka kogu Euroopa tasandil, toimime nii, et eh, anomaaliad likvideeritakse või neid korrigeeritakse eh, liikmesriikide fiskaalpoliitikaga. nii nagu eh, Basel kahe raamistikus sedasama raamistikku võib ka riigi tasandil kasutada, selles on ette nähtud mitmeid instrumente, nüüd EKP nõukogu tasandil, mis muide koosneb euroala kõikidest keskpanga juhtidest, kes kõik väga aktiivselt osalevad selle nõukogu töös. selle puhul tahaksin öelda, et kui tõesti me ei suudaks piisavalt võtta vastu otsuseid, mis on ennetavad, siis tuletan teile meelde, juba kahe tuhande neljandal aastal meid ka kritiseeriti sellepärast, et me ei alandanud intressimäärasid, kuigi meil paluti seda teha. intressimäär oli kaks protsenti ja meil paluti seda alandada ühe protsendini, meie ütlesime, et ei, meid kritiseeriti, aga kaks tuhat viis detsembris pidime me siiski alandama intressimäära, me otsustasime, et see oli vajalik mõlemal juhul kritiseeriti meid ja kritiseeriti nende poolt, kes äh, järgisid ainult majandusanalüüsi. aga meie ju arvestasime ka äh, rahandusanalüüse, krediitide arengut ja läbi krediitide ka varade hindasid. seega keskpankade seas on meie olukord väga eriline, sellepärast et meil on kaks nii-öelda sammast, millele me toetume, rahaanalüüs ja majandusanalüüs ja muidugi äh, ma mõistan teie muresid, äh, akadeemilised ringkonnad samuti tegelevad sellega, et välja töötada parim kontseptsioon. praegu, kui ma teiega kõnelen, siis äh, tundub, et hakkame lähenema oma eesmärgile see tähendab võimalusele arvestada neid pikaajalise inflatsiooni muresid, aga pikaajaline hinna stabiilsus ja pikaajaline ennetav tegev, tegevus, see liigse liigse raha tootmise osas, et need, need, need asjad ei ole vastukäivad. aseesimees, palun. mul on kolm lühidat märkust kõigepealt muidugi tervitan Euroopa Keskpanga presidenti siin nüüd uue parlamendi koosseisu kokkutulemisel Te ütlesite, et krediidid ei ei, ei ole ainus vahend reaalmajanduse jalule aitamiseks. Te ütlesite, et krediiditaotlused on ka vähenenud aga mina ei ole küll eh, seda kohanud. minu koduriigis eh, pigem öeldakse, et eh, laenu ei saa, sellepärast et pangad ei anna laenud ja meil isegi koostati vastav nii-öelda küsitlus. kas te kinnitate seda, et need, kes laenu saaksid anda, nendel on teatud piirangud seatud ja teiseks me teame, et lombakalt ei saa karkusid ära võtta, aga me peaksime lombakat aitama siiski jalule saada. see tähendab seda, et me näeme küll ebatavalisi meetmeid, mis on äh, välja pakutud, aga kas ei oleks, kas pangad on nõustunud äh, lisatagatistega? laenuküsimusest rääkides arvan, et kuuekuune laen muide on päris pikk, kas te jätkate sarnaste meetmete rakendamist või jäävadki need nii-öelda pidevateks meetmeteks teie käsutuses? ja süsteemsed riskid, EKP hakkab hoiatusi välja saatma ja soovitusi andma süsteemsete riskide kohta, aga kuidas need äh, äh, hoiatused avalikkuse ette jõuavad, kas äh, rakendatakse teie soovitusi, minu meelest kogemus ei ole siiani väga positiivne olnud. suur tänu! suur aitäh selle küsimuse eest. tegemist on tõesti väga oluliste asjadega. mis puudutab laenude andmist, siis on selge, et peamine põhjus, miks need näitajad on sellised, nagu nad on ja et krediit, laene ei anta see on tingitud sellest, et reaalmajandus on oluliselt vähenenud, kokku tõmbunud, nagu te juba ise ütlesite, ja nõudlus on palju vähem dünaamiline kui varem. me peame äh, aru saama ja see puudutab eriti VKE-sid, me peame aru saama, kuidas see neid kõiki puudutab ja ma tahaksin öelda, et äh, juhtida tähelepanu ka sellele et, et seitsekümmend seitse protsenti laenutaotlustest on saanud positiivse vastuse ja kaksteist protsenti on tagasi lükatud. Äh, seega, nagu näete, laene antakse, aga kahjuks ei saa teha siin võrdlusi nii-öelda normaalse ajaga, aga pankade roll turumajanduses äh, on ka selline, et aeg-ajalt nad peavad ütlema ei ja kaksteist protsenti ei-sid minu arvates on suhteliselt normaalne. seitsekümmend seitse protsenti on ju jaasid ja seda ma äh, äh nii palju loen antakse ju ka loodetavasti normaalsetel aegadel probleem on selles, et äh, nõudlus on äh, peamine põhjus, miks meil ei ole praegu sellist dünaamikat, nagu varem oli. mis puudutab nüüd neid mittestandardseid meetmeid, nagu ma juba selgitasin, me oleme äh, välja tulnud viie mittestandardse meetmega ja muide, meie olime esimesed keskpa-, keskpankade hulgas, kes tuli just, kes tulid välja keskpikas perspektiivis refinantseerimisega kuus kuud. me olime esimesed, kes väga aktiivselt laie-, laiendasime, laiendas seda lubatavate tagatiste nimekirja ja meie olime ka esimesed, kes diagnoosisid seda olukorda, mis oli kujunenud juba augustis kaks tuhat seitse me leidsime, et olukord on väga-väga tõsine ja kahjuks selgus, et meie diagnoos oli õige. me peame tegema kõik, mis vajalik selleks, et me ei seaks ohtu hindade stabiilsust. see ei ole mitte üksnes ülesanne, mille meile on usaldanud Euroopa rahvas, vaid see on ka oluline selleks, et majanduse taastumine saaks olla jätkusuutlik. igatahes tulevased inflatsiooni äh, prognoosid äh, on, äh, rajanevad tänastele intressimääradele ja niimoodi me peame lähenema küsimustele ka tulevikus, kui me tahame, et meid võetakse tõsiselt me peame hoolitsema selle eest, et me suudame ellu viia selle, mida me lubame, peame tagama hinnastabiilsuse ja meie peale te võite loota, me teeme seda, mida vaja, siis kui aeg selleks kätte jõuab. süsteemsete riskide osas ma olen teiega nõus. Euroopa Keskpank vabandust, äh, süsteemsete riskide nõukogu ülesanne on äh, riski defineerida ja hoiatada ja mitte äh, hakata otsustama, milline ametkond millega peab tegelema. aitäh, härra Sanchez Presado järgmisena. suur tänu teile, proua eesistuja. ma sooviksin samuti tänada härra Trichet selle eest, et ta meiega vestlema tuli ning ma sooviksin loota, et me, meie suhted on tulevikus väga viljakad ja väga kasulikud Euroopa ühisprojekti jaoks. ning ma tahaksin rääkida kahest küsimusest ning esimene puudutab VKE-sid. teine küsimus puudutab äh, makrojärelevalvet. tundub, et äh, kõige teravam osa finantskriisist äh, hakkab mööduma selge on see, et äh, me, tähendab, see peaks tähendama ka tööhõive kasvu ning majanduse kasvu. umbes kuu aega tagasi teie äh, kolleeg äh, Föderaalreservist ütles, et majandus ei taastu enne seda, kui VKE-del on taas jälle võimalus äh, laenu saada ning äh, hiljuti tegid ühisavalduse komisjon ja keskpank äh, VKE-de olukorra kohta. VKE-d sõltuvad tihti väga palju pankadest ning nad sõltuvad tihti panga, pankade finantseerimisest ning praegusel hetkel tundub, et nende ligipääs laenule on endiselt keeruline. millal see olukord võib normaliseeruda? kuidas hindaksite seda olukorda? ning teine küsimus puudutab makrojärelevalvet. ilmselt eh, seoses finantskriisiga oleks vaja midagi, mingit sellist välja, järelevalvet, mis toimuks süstemaatiliselt, mis ulatuks eh, kaugemale institutsioonidest. kindlasti on teilgi selles osas selge seisukoht ning eh, võib-olla ka konsulteeritakse teid selle protsessi käivitamise osas. sooviksime teada, kas Euroopa Eh, nõukogu, mis tegeleb eh, süsteemsete riskide väljaselgitamisega, kas eh, selles osas on, kas ta on tegelenud selle küsimusega, sest tegelikult ju alarmkella enne kriisi lõid juba väga paljud finantsorganisatsioonid. nii et küsimus, tahaksin teada, kas kas süsteem, see riskide nõukogu omab võimalust tegeleda Euroopa tasandil ja kas tema tegevusest on meie jaoks mingi abi? suur aitäh! Teie esimese küsimuse kohta tahaksin kinnitada, et meie analüüsides selle aasta teise kvartali lõpus saadik Äh, ole, oleme täheldanud, et me oleme selle vabalangemise faasi lõppu jõudnud, mida me oleme siis septembri kesk, möödunud aasta septembri keskpaigast saadik äh, kogenud, kui leidsid aset siis need, need sündmused, mis äh, lõid uperkuuti kogu maailma majandusele, me oleme vabalangemise perioodist välja jõudnud, aga me peame endiselt olema arukad nagu te teate, äh, on meie personal otsustanud, et prognoose tuleb ülespoole läbi vaadata nii selleks aastaks kui ka järgmiseks aastaks, aga mõlemal juhul äh, on see aasta siiski väga negatiivne, isegi kui see tõus on võib-olla mingi äh, viis protsendi punkti ainult. niisiis äh, meil seisab ees äh, raske tee, me peame olema arukad, me peame olema ettevaatlikud, äh, me peame olema valvel, praegu ei ole aeg endaga rahul olla. VKE-de osas on äärmiselt oluline, et ne, need ettevõtted looksid töökohti, me jälgime väga tähelepanelikult, mis selles sektoris toimub, nagu te teate, kõik meie mittetraditsioonilised meetmed oleme suunanud pankadele, sellepärast et me leiame, et eh, VKE-del on juurdepääs laenule ainult läbi pankade, seetõttu oli meist väga arukas keskenduda just nimelt pankade poolsele rahastamisele see suhtumine on erinev USA omast, aga meie olukord õigustab sellist suhtumist. me ütleme pankadele, et seda, mida me teie heaks teeme, kõike seda, mida ma siin mainisin, kõik need mittetraditsioonilised meetmed, need intressimäärad, kõik, mis me paika oleme pannud, me ei tee seda mitte teie heaks, vaid reaalmajanduse heaks. et te osaleksite nii aktiivselt kui võimalik majanduse taaskäivitamisel. ma pean ütlema, et mitmel juhul me oleme pankadele öelnud, et kui teil on vaja rohkem Äh, vahendeid, siis kasutage ära seda, mida valitsused on kõrvale pannud, kasutage seda võimaliku uue kapitalina ning meie praegune hinnang on, et viiskümmend viis protsenti kapitalist, mis on valitsuste poolt sihtotstarbeliselt eraldatud rekapitaliseerimiseks, sellest nelikümmend protsenti on kasutamata, nii et võimalusi on tohutult. aga meie sõnum pankadele on selge, tehke oma tööd. süsteemsete riskide nõukogu osas ma olen nõus, on äärmiselt oluline, et jätkud oleks väga hästi korraldatud, et ja see kontseptsioon, mis meil praegu on, on selline, et meil oleks äh, väga tugev selline moraalne veenmine selle äh, nõukogu poolt, aga et ta ei hakkaks asendama teisi pädevaid organeid. see on see kontseptsioon ja ma olen alati öelnud, et me oleme valmis aktiivselt osalema äh, selles tegevuses. Äh, ma tahaksin öelda seda, et Euroopa Keskpank juba väga-väga aktiivselt Äh, osaleb selle nõukogu edukaks muutmise protsessis ning me oleme selle nõukoguga väga tihedalt läbi põimunud, aga me ei aja nende institu-, nende pädevust oma pädevusega segi. aitäh, me hakkame ajagraafikus maha jääma, võib-olla püüaksime natukene kiiremini teha ja Robert Goebbels. Äh, suur tänu, väga hea meel on teid siin tervitada ning järgmine küsimus. Euroopa Keskpank on hästi mänginud oma rolli, on aidanud pankadel ennast taasfinantseerida, eriti pärast seda katastroofi, mis tabas pangandusmaailma pärast Lehman Brothersit. kuid peab ütlema, et nagu te ise ütlesite, et tarbijatel nii ei ole Eh, praegune olukorra muutust eriti kasu olnud, eh, samas muidugi peab ütlema, et, eh, et Euroopa intress on langenud null koma ühe protsendini. kuid tunne, et pankade aitamisest ei ole eriti suurt kasu olnud. mul on tunne, et pangad on ostnud lihtsalt endale vajalikke vahendeid hankinud ning äh, põhimõtteliselt te aitate äh, pankadel lihtsalt raha hankida. ja samuti tundub, et ähm, pangad spekuleerivad valuutaturul ja ka teistel spekulatiivsetel turgudel ning küsimus on siis selles, kas äh, Euroopa Keskpank ei peaks mitte rakendama pisut piiravamaid reegleid pankade finantseerimisele ja seda eriti just riskisektoris. suur tänu teile küsimuse eest. võiks öelda, et meie sõnum pankadele on alati olnud selge ja ma olen seda juba maininud. nimelt me ei tee seda, mida me teeme kõikides valdkondades, kas rahanduspoliitikus või muudes küsimustes me ei tee seda sellepärast ja ilusate silmade pärast vaid me teeme seda selleks, et äh, majandust äh, taas rahastada kui. kui seitsekümmend seitse protsenti VKE-sid äh, saavad positiivse vastuse finantseerimisprojektidele ja laenutaotlustele, kas nad siis täielikult või osaliselt positiivse vastuse, siis minu meelest olukord ei ole sugugi nii halb, kui teie seda väidate. ning teie küsimuse juurde tagasi tulles jah, tõesti on oluline, et me peame võimalikult selge sõnumi välja saatma ning äh, see on ju tegelikult keskpankade sõnum, ka riiklike keskpankade sõnum ning äh, ma pean ütlema, et see loomulikult on ka Euroopa Keskpanga selge sõnum ja mitte ainult, kõik kakskümmend seitse riik eh,, riigipanka ja ka maailma tasandil on reaktsioon täpselt sama ning valitsused on oma otsused ju langetanud me oleme selgelt öelnud, et me ei, kui meil on süstemaatiline suur likviidsusprobleem, siis, siis me võime sellega tegeleda, aga samas maksujõulisusega jätkuvalt me ei saa seda te te teha, me ei saa sellega ainult tegeleda. ning põhimõtteliselt valitsused äh, ei te, an, toeta panku samuti mitte ainult nende ilusate silmude pärast. me, ma arvan, et me peame kahtlemata selgelt oma arvamuse juurde jääma, peame selle selgelt välja ütlema, samas tegu on turumajandusega ning oleks väga rumal, kui me, me üritaks äh, panku asendada, turumajanduses on loomulikult vaja, et äh, me tegeleks, tegutseks detsentraliseeritult, muidu me ei jõua omadega kuhugi, kuid samas äh, veenmine ja moraalne lähenemine peab olema selgelt nähtaval, ma olen selles osas teiega täiesti nõus. Uh, ähm, äh, härra president ähm,, härra pangapresident, ma olen nõus sellega, kui te ütlete, et on äh, informatsiooni, mis näitab, et äh, olukord hakkab paranema nii nagu Saksamaad esitavad liberaali, on äh, põhjus, miks ma olen väga hea äh, meel ja miks ma tunnen ennast väga optimistlikuna, see on see hea tulemus, mille minu partei sai möödunud äh, õhtul, sai eile õhtul Saksamaal toimuvatel valimistel, nii et ma loodan, et seegi aitab meil kõigil paremate tulemusteni jõuda ning minu partei Saksamaal on teinud erinevaid ettepanekuid finantsküsimuste lahendamiseks ning äh, on eh, teinud ettepaneku, kuidas finantssüsteemi tugevamaks muuta. me leidsime, et eh, me peaks jääma selle juurde, et, et eh, hoiuse kvoot oleks minimaalne. ma tahtsin küsida, kas Eh, kas Euroopa Keskpank on meie ettepanekutega tutvunud? kas eh, te arvate, et eh, pankade tegevust peaks järgima spetsiaalselt välja valitud isik või peaks sellega tegelema Euroopa Keskpank? ja kas te arvate, et peaks olema rahvusvaheline laenuregister, mis aitaks meil näha, milles peituvad kõige suuremad riskid, eh, sest vastasel korral on suuremaid riske väga raske välja selgitada. As you, as you know. Te teate ju paremini kui, kui keegi teine, et EKP keskpank püüab ju kõikide eurooplaste, iseäranis Eurotsooni eurooplaste muredele vastata. nüüd saan ainult öelda, et minu arvates on tähtis vaadelda tulevasi riske õige nurga alt, asetada ennast äh, õigesti erinevate kontseptsioonide vahele, sellepärast et nii kindlustuse kui ka panganduse turujärelevalve kontseptsioone on mitmeid äh, üle kogu maailma. ja ma olen rahul sellega, et Baseli järelevalvekomisjon Londoni G kahekümne ja Pittsburghi G kahekümne ähm, vahel on suutnud konsensusele jõuda, kuidas korraldada ülemaailmselt pangandusjärelevalvet, kaasates siis kõik osapooled, kaasa arvatud arenevad majandused ja seetõttu võib öelda, et Pittsburgh toetas niisugust liikumist tõhusama järelevalve suunas seetõttu tulebki arvestada, milline on nii-öelda makromajanduslik ettevaatuspõhimõte. kuidas oleks võimalik selle põhimõtte rakendamist tõhustada ja viia see mikrotasandile, muide praegu on arvestatud nii-öelda Euroopa kolme institutsiooniga, kui me arutame neid küsimusi, aga mitte midagi ei ole välistatud, arutelu läheb edasi ja kui meilt nõutakse, siis saame ka hoiatusi ja, varaseid hoiatusi ja ka soovitusi anda nii nagu üks kõneleja siin ütles. mina ei välista siin mingit, äh, äh, mingit võimalust, kõik on võimalik ning nüüd globaalsel tasandil on meil kasutada baasel kahe kapitalinõuded, mis aitavad riske maandada, aga lisaks sellele peab meil oleme ka niisugune riski maandamisvahend, mis tavaolukorras ei oleks piirav. see peab olema hästi kaalutud, muidugi erandlikel juhtudel võib seda kasutada, praegu on see osa meie põhisuundumusest, nendest töödest, millega me tegeleme ja aktiivselt jätkame oma tööd. härra Epping. suur tänu, roosinaine tavaliselt, kui me ühest kriisist väljume, püüame me alati valmistuda ka järgmiseks kriisiks. aga ja seetõttu on väga tähtis, et meil oleks niisugune järelevalveasutus, kellel ei ole eh, oma töö alustamisega probleeme, seetõttu tahaksin eh, küsida uue eh, süsteemsete riskide ameti kohta, kui palju inimesi seal tööle asub, kes töötavad seal muide, Ameerika kinnisvaraturg viis meid süsteemsete riskideni, kuigi panganduses öeldi, et neid riske ei ole olnud algselt. milline on üldse sellise ameti või nõukogu pädevus, mida ta suudab ära teha, kas Eurotsoonis või väljaspool Eurotsooni, Suurbritannias kujutame ette, kui mingi probleem tekib, kas see nõukogu saab Inglise keskpangale öelda, et teie eh, käitute valesti, te peate tegema, nagu meie ütleme teile. mul on siin üks dokument, kus öeldakse, et nõukogu saab vastu võtta otsuseid, mis äh, äärmisel, äärmises olukorras muutuvad otsekohaldatavaks, selleks et kriisi ähm, mõju vähendada ja usaldust turgude suhtes kasvatada. lähtudes sellest paragrahvist, mis sellega mõeldakse? jah, teie muidugi küsite minu käest, aga ega meie ei ole need, kes niisuguseid tekste koostavad meie oleme öelnud, et meie oleme valmis aktiivselt osalema eh, sellises asutuses, mis Euroopa arvates peaks hakkama tegelema süsteemsete riskidega võib-olla peaks olema see küsimus esitatud Euroopa eh, Komisjonile või nõukogule, kui nemad ükskord jõuavad otsusele nii palju, kui mina aru saan, on meil olemas kahekümne seitsme liikmesriigi keskpankade presidendid, tegemist on kahekümne seitsme institutsiooniga, see on meil Euroopa Keskpanga süsteem, mitte eurosüsteem, see on üks kontseptsioon. teine aspekt on see, et äh, meil on ka Keskpanga nõukogu, äh, kus osalevad ka äh, makrojärelevalve süsteemi esindajad ja Euroopa Komisjoni esindaja. seega meil on võimalus eksperte kasutada, ekspertteadmisi kasutada keskpika visiooni väljatöötamiseks, mille alusel siis on võimalik ka hoiatusi anda. muide, see uus nõukogu ei asenda ühtegi olemasolevat institutsiooni ega ametiasutust, vaid hakkab aru andma ka teie ees ja siis otsustatakse, kas neid soovitusi on vaja rakendada või mitte. meie muidugi loodame, et need arukad soovitused ikkagi, mis tehakse, nendele järgneb ka tegevus. aga seesama süsteemsete riskide nõukogu muide otsuse tegijaid ei asenda Sven Kiigel, palun. kõigepealt, härra Trichet, meil on väga hea meel teid jälle siin näha ja tahaksin esitada erakorraliste meetmete kohta küsimuse keskpangas tavalisel ajajärgul võib-olla oleks need võib-olla ennekuulmatud, aga nüüd teie kahe tuhande kaheksanda aasta raportit vaadeldes, millised on prognoosid kahe tuhande üheksandaks aastaks, arvestades kõiki neid tagatisi, mis te olete saanud erapankadelt? Te olete ostnud kokku aktsiaid nii-öelda, kui nende tähtaeg läheneb, kas pangad ostavad nad tagasi siis? milline on pankade kohustus selles suhtes ja teiseks, arvestades, milline raha nende all on, kui suur summa see on, siis millised tagajärjed kõik sellel võivad olla? nii palju, kui mina aru saan, läheb see EKP omakapitalist hoopis kaugemale. kõigepealt tahaksin veel kord üle korrata, mida ma juba rääkisin. isegi enne finantskriisi algust EKP-s on selleks fikseeritud kaks tuhat seitse, üheksas august Äh, aktsepteerisime me erapankade väärtpabereid. me arvestasime tagatisena väärtpabereid, mille taga olid äh, varad või isegi, isegi muide ähm, aktsepteerisime me ka laenusid me oleme oma mittekonventsionaalseid meetmeid veelgi laiendanud, aga nüüd on juhtunud nii, et muidugi täiesti ilmselgetel põhjustel, arvestades kriisi, mis on arenenud juba eelmise aasta septembrist alates, soovime me et pangad esitaksid meile palju rohkem eh, niisugusi tagatisi. ja teil on täiesti õigus ja mina nõustun ka teiega, et eh, niisuguste erakorraliste meetmete käigust äravõtmine ükskord saab tõesti toimuda ainult järk-järgult vastavalt sellele, kuidas pangad käituvad see kehtib ka eh, näiteks pankade refinantseerimisvõime kohta kuus kuud või, või aasta. varem oli see muide kolm kuud, see tähtaeg, mitte kuus kuud või aasta, seega see on osa meie nii-öelda väljumisstrateegiast kui õige aeg saabub, siis loomulikult käsitleme, hakkame käsitlema neid küsimusi, mis teie praegu esitasite, aga me avaldame pigevalt oma aruandeid, arvandmeid, ma ei hakka teid siin tüütama nendega, tahaksin lihtsalt öelda, et teie küsimus on täiesti asjakohane. Jürgen Klüüt. ja nüüd siis viimane küsimus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 kriisi puhul tuleb kritiseerida Londoni maaklerite tegevust. ning äh, kuidas teie suhtute praegusesse olukorda, kas te arvate, et äh, on võimalik äh, on võimalik äh, normaalsete asjade käigu juurde tagasi tulla ning äh, mis äh, puudutab asja õiguslikku aspekti, kuidas vastu astuda sellistele turumuutustele finantssektoril, siis siin räägiti näiteks Tobini maksu sarnastest nähtustest, see võib-olla aitaks ohjeldada finantsturga vähemalt mõningates sektorites ning küsimus on siis selles, kas eh, eh, oleks võimalik sellealane seadus sisse viia Euroopa seaduses ning aprillis Londonis eh, ütles majandusminister, et oleks hea, kui dollar ei oleks enam rahvusvaheliselt tähtsam valuuta, ja selle asemel saaks spetsiifil-, saaks äh, kõige olulisemaks äh, vahendiks spetsiifilised äh, valuuta hinnad. Uh, suur aitäh selle olulise küsimuse eest. ma tahaksin kõigepealt öelda, et nii nagu mina juhtunust aru saan, oleme me kogenud ülemaailmsete finantsturgude haprust ning Äh, selle tagajärjel ka seda, kui haprad on finantsturud Euroopas. Äh, kõik need üksused, mis äh, moodustavad majanduse. tegemist on olukorraga, mida tuleb muuta. me ei saa leppida sellega, et me elame maailmas, mis on nii habras. mina saan asjast niimoodi aru, et Äh, täpselt nagu haigus, väga raske haigus, äh, seda tuleb ravida mitmete erinevate ravimitega ja ma arvan, et oleks väga vale hakata kedagi siin patuoinaks tegema. sellepärast, et kui me näiteks teeme investeerimispankadest või kommertspankadest või reitinguagentuuridest patuoinad, siis me ütleme teistele, et teid ei ole sihikule võetud. kõike tuleb muuta, kõike tuleb parandada. mul on väga hea meel, et niimoodi me just asjale lähenemegi. me oleme heaks kiitnud globaalse metodoloogia see, ning me oleme tõesti otsustanud tegeleda kõigega. ning ma leian, et kõiki elemente tuleb äh, oluliselt parandada, sellepärast et see haprus tuli süsteemist tervikuna. dominimaksu osas äh, ma olen selle vastu, vähemalt äh, olen ma sellise maksustamise vastu, mida dominimaksuks nimetatakse. ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, aga ma olen selle maksu vastu dollari koha pealt ütleksin, et praeguses olukorras on äärmiselt oluline, et meil oleks globaalse majanduse, globaalsete finantsturgude eh, tasandil olemas tugev dollar noh, et see dollar oleks tõesti nii tugev, nagu USA võimud väidavad. Öeldakse, et tugev dollar on USA huvides ja see minu arvates on tõsi. dollari tugevus on tõesti väga oluline, aitäh. Jeffrey Bloom. aitäh, esinaine ja aitäh, härra president, et meile aega leidsite. ma olen kolmkümmend viis aastat finantsteenuste vallas tegutsenud ning mina näen asju natukene teises, teise nurga alt. poliitikud on loomulikult majanduse kontekstis võhikud ja mulle näib, et me räägime kõik sellest, kuidas asjad algasid, siin räägitakse Lehman Brothersist, süüdistatakse kõiki panku, aga mina väidaksin, et ja mind huvitaks teie seisukoht, et tegelikult algatasid selle asja poliitikud, Ameerika poliitikud, äh, kes võtsid vastu ühenduse reinvesteerimisseaduse. me aga millegipärast ei kuule, et poliitikud oleksid süüdi ja et äh, äh, pangad võtsid selle üle, teenisid selle pealt kasumeid, teenisid poliitikute pealt, kes eksisid. Äh, Londoni finantsinspektsioon inspektsioon on endale maksnud just suuri preemiaid, vaatamata sellele suurele äh, tegemata jätmisele nende töös. kas me ei peaks tegelikult näiteks hakkama vaatama ka Austraalia-Kanada suunas, kus ei ole olnud selliseid probleeme. Austraalia ja Kana-, Kanada pankadel ei ole selliseid probleeme, sellepärast et neil on hoopis teistsugused määrused, teistsugused seadused. ja minu arvates oleks oluline, et keegi võtaks lõpuks sõna ka maksumaksja nimel, kes kogu selle segaduse peab nüüd ära sööma, kogu selle supi peab ära sööma. Take it jah, kui me räägime globaalsetest finantsturgudest, siis äh, just nimelt need on osutunud väga habrasteks, haavatavateks ning äh, see on põhjustanud maailmamajanduse vabalanguse. me peame Äh, selle probleemi lahendama. ma loomulikult ütlesin, et kui me tahame kindlaks teha, mida tuleb teha, siis on selge, et need äh, riiklikud süsteemid, mis on osutunud äh, kõige vastupidavamaks, neid tuleb uurida väga hoolikalt. Neist tuleb palju õppida. nii et, et ma kordaksin seda, mida teiegi ütleks, et ütlesite, et kui vaadata näiteks Kanada suunas, see, kuidas seal finantssüsteem on korraldatud, see süsteem on tõesti olnud üsna vastupidav ja ja neil ei ole selliseid probleeme olnud ja ma ei tahaks neid neile ka prognoosida. aitäh järgmine kõneleja. esinaine, lugupeetud Keskpanga president, mulle avaldas väga muljet see, mida te ütlesite süsteemsete riskide nõukogu kohta ja eriti selle kohta, et Keskpank ja teie asetäitja äh, on samuti nõukogu tööga seotud. viimastel nädalatel olen ma Äh, aru saanud, et siis te saate anda hoiatusi ja soovitusi. tahaksin küsida, et kas ei või tekkida olukorda, kus te peate oma käitumist põhjendama, kui sellised hoiatused või soovitused ei osutu hiljem põhjendatuks ja kuidas saaks seda kokku sobitada Euroopa Keskpanga üldise eesmärgiga olla sõltumatu rahandusorgan. kas teie jaoks ei ole siin kuskil huvide konflikti? minu teine küsimus on järgmine. enne kui ma Euroopa Parlamenti tulin, tegutsesin ka viisteist aastat finantssektoris viimastel aastatel, viimastel kuudel me oleme näinud, kuidas kogu Euroopas arutatakse selle üle, Äh, millised need süsteemsed olulised institutsioonid on, keegi pole mulle suutnud sellele küsimusele vastata, võib-olla teie, härra president, suudate seda teha. minu kolmas küsimus ja ma tõesti tean, et ma pean juba lõpetama, puudutab äh, nõndanimetatud äh, riiklike fondide väljaspool eurotsooni, need riiklikud vahendid, kas need on toonud kaasa finantsturgude suuremat stabiilsust viimase pooleteise aasta jooksul. Thank you, thank you very much indeed uh,. As I uh, have tänan, nagu ma ütlesin, et et Euroopa Keskpank Eh, kindlasti teeb koostööd erinevate järelevalveorganitega. mis puudutab huvide konflikte, siis eh, kahtlemata seda ei teki, sest eh, Euroopa Keskpank ise jälgib oma tegevust, võttes aluseks Maastrichti lepingu ning nagu ma ütlesin, pärast sissejuhatust ning meiepoolsed soovitused, mis puudutavad makrojärelevalvet, oleks mitte väga erinevad sellest, mida me eh, ise ütleme seoses eh, maksupoliitikaga ja nii edasi. mulle tundub, et see oleks võimalus vaadata, kuidas see süsteem toimima võib hakata ning eh, kui meil oleks tegu täidesaitva organiga, siis esiteks me kahtlemata äh, soovitusi ning meie eh, kindlasti, eh, mina pean tihtipeale vastama teie komisjoni ees selle kohta, kas meil on õigus kutsuda üles struktuurireformi läbi viima. minu meelest see on siiski osa meie tööst, mis puudutab puudutab aga süsteemiliselt olulisi finantsinstitutsioone, siis äh, õnnetuseks äh, on meil siin näiteid äh, selle kohta, kuidas, mis juhtub finants, süsteemiliselt oluliste finantsorganisatsioonidega, kui valitsused üritasid hoiduda katastroofidest ja päästa ka süsteemselt olulisi finantsinstitutsioone ning vähemalt ühel juhul me nägime, et üks ainus juhtum võib käivitada üle terve maailma sünkroniseeritud äh, probleeme otsuse langeta-, otsuste langetamises, seda nii tööstusriikides, arenevates riikides kui arenguriikides. me võisime näha, et äh, see kontseptsioon oli eh, süsteemiliselt toimuvatest eh, juhtumitest on eh, täiesti reaalne. ma, mul puudub otsene arvamus valitsusfondide kohta ma arvan, et nad mängivad endiselt oma rolli, kuid mul puudub võimalus nende kohta midagi hindavat öelda. Alfredo Bolone, palun. suur tänu teile lugupeetud härra Trichet, ma tahaksin teie käest küsida ähm, midagi äh, määruste normatiivide kohta. me mäletame, kuidas euro, euro välja töötati, me teame, kuidas loodi Euroopa Keskpank. tegu oli pro, demokraatliku protsessiga, tegu on väga demokraatliku äh, Eh, institutsiooniga, ma olen tema töökorda ja kodukorda tähelepanelikult lugenud ning ma, mind hämmeldas üks aspekt, nimelt öeldakse nimelt, et eh, see kodukord peaks ära hoidma selle, et eh, et süsteemsete riskide nõukogu ei kaasa oma töös Euroopa Keskpanga töötajaid. miks see nii on? sest põhimõtteliselt eh, on need eh, ju jär-, need on inimesed järelevalve nõukogu poolt ametisse pandud ning ma tahaksin küsida, kas teie meelest ei oleks oluline eh, garanteerida kahte olulist aspekti, mis puudutab mikro- ja makrojärelevalvet, kas seda ei peaks mitte tugevdama ning äh, kas eh, eh, samas ei võiks see nõrgendada Euroopa Keskpanka, sest eh, võib-olla küll ähm, kas nende tegevus kuidagi peaks olema Euroopa Keskpanga tegevuse vastu, kas Euroopa kodanikel ei ole selles osas midagi öelda? tuleks kuulata kodanikke, mitte ainult valitsusi ja mitte ainult igasuguseid järelevalveorganeid If, if I understand well uh... kui ma nüüd õigesti aru sain, te räägite ettepanekust, mis puudutab mikrojärelevalvet. me tegeleme aktiivselt selle küsimusega. otseselt me ei ole loomulikult seotud kõige sellega, aga me oleme kaasatud tavalisse konsultat-, konsultatsioonide protsessi ja me jälgime täpselt, mida pakutakse välja mikrojärelevalveks. meie muidugi oleme eelkõige huvitatud makrojärelevalvest, sest me oleme otseselt sellel tasandil, aga ma e, sain aru, et teie märkused puudutasid eelkõige mikrojärelevalve tasandit ja ma loodan, et te nüüd andestate mulle, kui ma teile pean ütlema, et ootame ära, ehm, mis eh, nõukogu, EKP nõukogu otsustab. samas te ütlesite ka, et EKP president ei saa olla osa süsteemist, aga sellest ma täpselt ei saanud aru, mida te sellega mõtlesite uute määruste järgi lihtsalt eh, presidenti ei kaasata, on nii? ja, ja, ja, aga te jällegi räägite mikrojärelevalve tasandist. selle kohta tõesti tehti ettepanek La Rosieri grupi poolt. Nad ütlesid muidugi, et te peate osalema mikrojärelevalves, aga La aga La Rosier grupp tegel-, lõpuks hülgas selle mõtte, nõukogu ja komisjon ja Keskpank on muidugi erinevad asutused ja minu jaoks on see tasand ära otsustatud juba mõni aeg tagasi. loomulikult panga nõukogu nimel tuleb tuleb asjades kokku leppida, ootame ära, mida nõukogu otsustab. lugupeetud äh, eesistuja, lugupeetud härra Trichet, ma tuleksin teil selle juurde, mida te viimati ütlesite Euroopa Parlamendis, kui te rääkisite panganduskriisist ning me rääkisime äh, siis äh, sellest, et on vaja integreerida järelevalveorgan Euroopa Keskpanka ja minule kõik see, mis ta siiani on öeldud, ei, sellest ei piisa. eriti võttes arvesse seda, mida te siin ütlesite, võttes arvesse, et meil on olemas globaalne struktuur, kuid samas meil ei ole võimalik Euroopa tasandil finantsturge kontrollida kuidas me saame globaalselt kontrollida finantsturge, kui me ei suuda teha seda isegi Euroopa tasandil? minu meelest äh, me jookseme praegu pisut oma võimetest ees. nüüd vastastikuse küsimus. me peame vaatama, mis selle äh, protsük-, selle tsüklilise probleemi tekitab, me peame ka kapitaliseerimisküsimustega tegelema. me peame sel sügisel kindlasti selle teemaga sügavuti tegelema Te ütlesite, et probleem võib olla struktuurne. jah, kahtlemata äh, mõningatel juhtudel see võib nii olla, kuid äh, samas, kas äh, te võiks rääkida tähemalt neist probleemidest, mida tuleb muuta ning kuidas näiteks võlakoormusega hakkama saada, võlad võivad samuti tekitada ju inflatsiooni mida te arvate nendest äh, piirangutest, mis teie, millega te arvestama peame ning kuidas teie pank üritab äh, võlgadest pääsemise küsimustega tegeleda? The... suur tänu nende küsimuste eest. kõigepealt tahaksin öelda, et äh, globaalsel tasandil püüame me kokku leppida ja e, G kahekümne puhul, kus on ühendatud nii tööstusriigid kui ka arenevad riigid, mm, sellel tasandil on püütud välja töötada sarnaseid kontseptsioone. meil on vaja võrdseid võimalusi, kui me tahame, et süsteem ka nii-öelda tormidele vastu peaks, seetõttu ongi vaja meil kõiki igal pool rakendada sarnaseid põhimõtteid. see on teooria. see pärineb juba vana eh, Baseli komitee päevilt kaheksakümnendatest aastatest, kui me elasime läbi väga tõsise eh, kriisi. juba siis otsustati, et meil on vaja ettevaatusabinõusid ja põhimõtteid, mis on sarnased üle kogu maailma eks te ise otsustage, kas see, mis on tehtud, on õige või mitte, aga selge oli see, et me oleme parandanud sarnaste põhimõtete rakendamist ülemaailmsel tasandil ja teine küsimus on see, kas me saame nõuda ühelt ainsalt asutuselt, et ta vastutaks kõigi, kõige, kõigi ja kõige eest. võib-olla peaks olema asutus, kes teatud asutuste ringkonna või institutsioonide ringkonna eest vastutaks ja oleks nii-öelda nende jaoks ülimuslik. mõte on muidugi hea, et meil oleks üks ainus asutus Euroopas ja, ja seda ka mikrojärelevalve osas, aga muide, sellist ettepanekut siiski ei tehtud ja ilmselt on üsna ebatõenäoline, et see ka nii läheb, arvestades erinevate liikmesriikide seisukohti. ma muidugi mõistan teid, et teil on kahju, et see nii ei ole läinud, aga see on nii-öelda fakt. seetõttu on veelgi tähtsam, et Euroopas kui ühte direktiivi rakendatakse, siis rakendatakse seda sarnaselt igas liikmesriigis. väljumisstrateegia puhul, kui ma õigesti aru sain, siis te ütlesite, et tuleb äh, kõrvale jätta äh, mittestandardsed meetmed ja tuleb ise nii-öelda hakata vastutama oma rahapoliitika eest, loomulikult, see on ütlematagi selge, teeme kõik, mis vajalik selleks, et me saaksime jälle jätkata nii, et me saame öelda oma kaaskodanikele, meie oleme võimelised keskmises ja pikemas perspektiivis hinnastabiilsust tagama. alates Euroopa kasutusele võtmisest praeguse hetkeni on näha ju, et me oleme oma mandaati ka täitnud, seda mandaati, mis me oleme Euroopa demokraatiatest käest saanud, me oleme muidugi uhked kolleegidega selle üle, aga me tahaksime, et me ka tulevikus oleksime usaldusväärsed ja seetõttu peame me selle hinnastabiilsuse definitsiooni ähm, kaks protsenti sisse võtma, see on äh, nii-öelda usutav väärtus kõigi jaoks, nii Euroopas kui ka väljapool ja ka investorite jaoks. järgmine küsimus. jah, suur tänu äh,, härra Trichet, äh, suur tänu, et te osutate nii suurt tähtsust meie kohtumistele äh, minu küsimus puudutab raha ja fiskaalpoliitikat, need asjad peaksid käsikäes käima, vasak käsi peaks teadma, mis parem käsi teeb. nüüd äh, raha puhul äh, välja pääsustrateegia kohta te ütlesite väga selgelt, et praegu ei ole veel õige aeg, aga fiskaalküsimustes Eurotsoonis on äh, suunised veelgi ähmasemad. seetõttu äh, ütleb komisjon ka, et ei ole veel õige aeg Äh, neid fiskaalstiimuleid kõrvale jätta ja samas äh, on seatud väga-väga ranged reeglid defitsiidi piiramiseks kas või sealsamas nõukogus või kas te ei arva, et äh, iga riiki tuleks eraldi käsitleda ja vaadelda kvartali kaupa, kuidas nad suudavad oma defitsiiti vähendada? kõigepealt tahaksin öelda, meie muidugi toetame Euroopa Komisjoni täielikult tema väga-väga raskes töös, mis eh, sisaldab endas ka majanduskasvu ja stabiilsuspakti täitmise jälgimist. aga see on seotud, selle täitmine on ka seotud eh, nii-öelda usaldusega kui me ei suuda turge ohjeldada, siis meie kodanikel jääb mulje, et või ei, ei saa jääda muljet, et, et, et fiskaalolukord on kontrolli all. ja kui me seda ei suuda, siis me ei suuda ka eh, majanduskriisist välja tulla. Euroopa Komisjoni sõnumit toetab Keskpank täielikult ja see sõnum ütleb, et Euroopa tervikuna hakkab tava fiskaalpoliitika juurde tagasi minema siis, kui äh, majandus taastub ja arvestades suurte majandustega ilmselt mitte varem kui kahe tuhande üheteistkümnendal aastal loomulikult osadel riikidel on täiendavaid raskusi, suure võ,, äh, suur võla osakaal SKT-st, suur riigieelarve defitsiit, hoiustajad, turud, kõik tunnevad seda ja tavakodanikud tunnevad seda ka omal nahal seda on tähtis arvestada, aga ma tahaksin rõhutada, et ähm, mingit vastuolu siin ei ole selle vahel, kui, et me näitame, et me jõuame tagasi nii-öelda jätkusuutliku mada-, äh, majanduskasvu juurde ja, ja äh, usalduse vahel. tegelikult see usalduse puudumine tekitaski selle suure praeguse tragöödia järgmine küsimus. suur tänu, suur tänu härra Trichelle ka, aga nüüd lootused majanduse taastumiseks peaksid olema lootust andvad ka nendele riikidele, kes soovivad Eurotsooniga ühineda, aga see defitsiit, millest te juba siin rääkisite, ilmselt enamuses Euroopa Liidu liikmesriikides ületab kolm protsenti ja valitsus või riigisektori võlg hakkab ka ületama kaheksakümmend protsenti. aga samas niisugused arengud käivad vastupidi nende sooviga järgida Maastrichti kriteeriume. see on nii-öelda diferentseeritud poliitika tagajärg Eurotsoonis ja väljaspool Eurotsooni. samuti likviidsuse ja, ja, ja krediitide arvestamisel pankades. milliseid täiendavaid meetmeid teie arvates oleks vaja veel, aitamaks uusi liikmesriike selleks, et nad Eurotsooniga ühineda saaksid? ja tõmmates paralleele teie e-, eelpool öelduga, milline võiks see ravim olla niisuguses olukorras? suur tänu, ma muidugi ütlen, et Eurotsooniga ühinemine on küsimus, mis sõltub eelkõige strateegilisest tahtest, ja poliitilisest tahtest selle kõige üllamas mõttes, mis, nagu te näete, sõltub kõigi parteide soovist. eurotsoonis, nagu te näete, on just mitmepoolne konsensus saavutatud nii riikides kui ka eurotsoonis tervikuna, see ei ole muidugi äh, sugugi üllatav, sellepärast et äh, EKP äh, iseenesest juba töötab nii, et kõikide liikmesriikide või liikmete muresid oleks arvestatud. teiseks on muidugi need Maastrichti kriteeriumid, praegu on siis siiski kõik ühel meelel, et äh, euroala kriteeriumidele peab vastama ja keskpankade nii-öelda kolleegiumis oleme me soovinud koostööd teha nii pea, nii palju kui võimalik. me tuleme kokku igas, iga kolme kuu tagant, meil meil on võimalus saada ka palju tehnilist abi Euroopa Liidust tervikuna kahekümne seitsmest liikmesriigist ning loomulikult oleme valmis koostööd tegema ja meie uus järelevalvenõukogu aitab veelgi tõhustada koostööd, nii-öelda luues nii-öelda äh, riskide ennetamise mehhanismi. seetõttu euroalaga äh, on võimalik äh, ühineda, aga euroala on praegu Kesk- ja Ida-Euroopa riikide nii-öelda esimene partner ja ka klient. seega püüdkem kõik andma, anda oma panus nii, et Euroopa Liit funktsioneeriks hästi ja nii, et kõik riigid saaksid euroga ühineda, kui õige aeg on käes ja kui ka on kõigile kriteeriumidele vastatud. härra Schmidt, palun. kakskümmend viis riiki, loodame, võib-olla vähem. üks vähem näiteks. Need ettepanekud, mis Euroopa Komisjon on teinud, ähm, ma ei mõista päris hästi neid, ma usun, et teie võiksite meid valgustada selles suhtes. Äh, seesama järelevalvenõukogu, millest me siin rääkisime, tema soovitused ei ole ju e, siduvad, aga kujutage ette, riigid ei järgi neid soovitusi, mis siis juhtub? kas ei teki oht, et sellesama järelevalvenõukogu autoriteet kannatab? see on kindlasti esimene tagajärg. teiseks, ma nõustun teiega täielikult, et ähm, eurotsoon on olnud kriisi keskmeks äh, ka nendele riikidele, kes on väljaspool eurotsooni ja kui te nüüd valite juhti Euroopa süsteemsete riskide nõukogule, siis teil on ju päris suur valik erinevate riikide seast, kas aga ei teki äh, siin oht, et äh, Euroopa Keskpank ka seda nõukogu hakkab juht, juhtima. ma lihtsalt küsin, kas see ei mõjuks sellesama nõukogu autoriteedile halvasti? pärast kriisi te võite öelda, et Euroopa tuleb välja eh, sellest kriisist eh, ühtsemana, aga võib-olla tuleb ta välja hoopis lõhestatuna sellest kriisist välja. kas selle järele, kas selle üle ei peaks mõtisklema? võib-olla peaks mõtlema ka selle üle, et need euro, eurotsooniga ühinemise kriteeriumid peaksid olema mõnevõrra paindlikumad? suur aitäh, esimese küsimuse kohta ütleksin nii palju, et tekstis on see kas äh, süsteemsete riskide nõukogu soovitus äh, avalikustatakse või ei, äh, see sõltub igast konkreetsest otsusest ja isegi selle trükise avaldamine sõltub siis inimeste enda otsusest. ma loodan, et see lahendab selle osaliselt probleemi, mis teil oli, kui tegemist on soovitusega, Äh, kus siis äh, tuleb kas sellest kinni pidada või seda selgitada ja seda soovitust ei täideta, siis võib-olla kõnealune institutsioon võib sattuda raskesse olukorda, kas see oli küsimuse sisu? kui äh, te sellise mõttekäiguga äärmustesse lähete, siis tegelikult mitte midagi ei muutu. isegi soovitus, mis ei asenda Äh, mingeid institutsioone võib anda soovimatuid tagajärgi. ma arvan, et äh, ma vastan äh, teie küsimusele, öeldes, et selle otsuse võib avalikustada, aga mõni, mõningatel juhtudel oleks see tõhusam, kui seda ei avalikustata. esimees ja aseesimees Euroopa ri-, süsteemsete riskide nõukogus, mis seda küsimust puudutab, siis see on juba väga selgeks tehtud. keskpanga nõukogu otsustab siis selle üle. ma ei saa seda asja enam selgemaks teha. vabandust? keskpank võiks muuta, üritada seda ettepanekut muuta. aga mulle tundub, et see ettepanek on õige Äh, sest et Keskpanga nõukogus on ju kakskümmend seitse liiget ja seegi äh, ei ole seal esitatud ainult Eurotsooni riigid või ainult mitte Eurotsooni riigid, kõik kakskümmend seitse on esindatud. minu arvates oli see nõukogu äh, kavatsus, kui nad seda asja plaanisid ma ei usu, et Euroopale sünniks sellest midagi head, kui me hakkaksime kriteeriumeid muutma. liitumine Eurotsooniga ei ole midagi sellist, mida tehakse, et kriisi ära hoida või rasketest aegadest pääseda. tegemist on otsusega, mis langetatakse tegemist on äärmiselt olulise otsusega. nii et, et seisukoht, et kriteeriumitest tuleb kinni pidada, on minu arvates väga hea. härra Nitras. Uh... Äh Eh, lugupeetud Trichet, on eh, väga, mul on väga hea meel teid siin täna kuulata, te juba vastasite ühele mu küsimusele, teine küsimus on see, et kas lähenemiskriteeriumid on sellised, millest me peame kinni pidama, sellele küsimusele te vastasite eh, seda ei arvata mitte üksnes uutes liikmesriikides, inimesed tihtipeale mm, esitavad, seavad kahtluse alla nende kriteeriumite paikapidavuse või mõistlikkuse. mõned liikmesriigid ütlevad, et need puudutavad ainult neid inimesi, kes jäävad väljapoole Eurotsooni. minu küsimus oleks aga selline. Nendes riikides, mis plaanivad Eurotsooniga liituda, öeldakse väga tihti, et tegu on väljakutsega, mis sõltub ainult riikidest endist. ei ole mingit üldist poliitikat, mis aitaks neile Eurotsoonile läheneda mina arvan, et Eurotsooniga liitumisvõime peaks võimaldama riikidel areneda, eriti kriisitingimustes ja ma tahaksin teada, kas Euroopa Komisjon näiteks ei tahaks luua äh, pikaajalist strateegiat Eurotsooni laiendamiseks ja kui jaa, siis äh, mida arvaks Euroopa Keskpank sellest strateegiast, milline oleks teie suhtumine sellisesse pikaajalisse strateegiasse, aitäh? mina pidasin läbirääkimisi Maastrichti lepingu üle oma äh, kolleegidega, äh, Saksamaa riigisekretäriga, äh, samuti Saksamaa presidendiga. meil pidasime silmas seda, et me saaksime luua eurotsooni, me pidime selle looma kuue või seitsme riigiga selleks, et meil oleks kriitiline mass. riigijuhid olid sel ajal seisukohal, et võib-olla oleks võimalik isegi, et ainult kaks riiki panevad aluse Eurotsoonile. igatahes äh, öeldi välja, et enne aastat kaks tuhat tuleb alustada ja esimesel jaanuaril tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa seda ka Maastrichtis otsustati me alustasime üheteistkümne riigiga esimesel jaanuaril tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal ja see oli tõesti fantastiline saavutus. tõend selle kohta, et Eurotsooni mõiste hõlmas palju suuremat hulka riike, kui läbirääkimiste hetkel võis prognoosida. siis sai meid kaksteist, täna on meid kuusteist ja sealhulgas siis kaks endist kommunistlikku riiki Eh, euro, kes on nüüd Eurotsooni südames. see ei tohi olla kerge samm. iga riik eh, on ju otsustanud Eurotsooniga liituda, mitte lihtsalt sellepärast, et vaja oli strateegiat ellu rakendada vaid sellepärast, et nad tundsid, et nad on valmis, nad arvasid, et nad eh, peavad teistega ühist saatust jagama see oli valitses äh, selline, selline meeleolu. nii et, et ma arvan, et me peaksime samamoodi jätkama ja jällegi kuusteist riiki me alustasime üheteistkümnega ja kuusteist on üsna suur kasv. tegemist on ajaloolise nähtusega me oleme tunnistajaks ajaloolisele protsessile, see on märkimisväärne. ja me jätkame Eurotsooni laiendamist, me peame seda tegema, tuginedes tugevale ettevalmistusele ja lähenemiskriteeriumid on siin olulised, aitäh. Roli. president, mina um, president, mina olen ka pärit riigist, mis jääb väljapoole eurotsooni. ning kahjuks olime meie ka esimene riik, kes vajas Euroopa Liidu finantsabi pärast kriisi. enamasti oli see tingitud sellest, et meie riik oli ellu viinud ekslikku majanduspoliitikat, seda ei saa eitada me ei ole äh, probleemidest veel üle saanud Äh, me oleme olukorras, kus pangad ei ole valmis laenu andma ja meie võimalused äh, majanduse tõusuks ei ole ka väga head. me oleme omandanud kibedaid kogemusi kriisiga toimetulemise vallas. nagu ma juba äh, varasemal kohtum-, ühel varasemal kohtusel ütlesin, võrdse kohtlemise põhimõte et on väga vähe rakendatud selle kriisiga toimetulemisel. oktoobris kaks tuhat üheks, kaks tuhat äh, üheksa palus äh, äh, Ungari keskpank swap-tehingu heakskiitmist keskpanga poolt, seda heakskiitu meile ei antud, aga Taanis ja Rootsis seda lubati. ning äh, see annab tunnistust äh, e võrdse kohtlemise puudumise kohta nii eurosoonis äh, sees kui väljas ja isegi eurosoonist väljas olevaid riik, liikmesriike ei kohelda võrdselt. ma tahaksin küsida, et kui see süsteemsete riskide haldamise nõukogu esi-, luuakse, siis oleks äärmiselt oluline, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikide probleeme Äh, käsitletakse osana ühistest probleemidest, eriti konkreetselt Ungarist rääkides. kui laenuvõtjad ei suutnud oma kohustusi täita, milli-, milliseid algatusi siin keskpank suudaks välja pakkuda, aitäh? You have asked Teie viimane küsimus oli süsteemsete riskide nõukogu kohta. ma väga vabandan, ütleb esimees, ma ei saanud päris hästi viimasest küsimusest aru. Äh, mul on küsimus selline, et kui see süsteemsete riskide nõukogu luuakse, siis liikmesriikide võrdse kohtlemine põhimõte peaks leidma paremat rakendamist, sellepärast et meil on varasemast ajast olnud kibedaid kogemusi, nagu ma mainisin. nii et, et ma tahaksin paluda, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikide probleeme käsitletakse äh, osana teistest probleemidest ning konkreetselt Ungariga äh, meil on väga palju äh, laenu võtetud, ära võetud varasid ja ma tahaks teada, kas Keskpangal on mingeid lahendusi siin? ma tahaksin kõigepealt öelda, et kui me võtsime kasutusele need mittetraditsioonilised meetmed, me oleme siiski Eurotsooni keskpank, ütlesime me pankadele, et nende tütarettevõtted Kesk- ja Ida-Euroopas peavad tagama likviidsuse nendes riikides. sõnum oli väga selge, ning ma äh, mõistan, et, et see, see oli viis teie riiki aidata, võib-olla see polnud nii väga nähtav viis. ma olen maininud siin ka meie äh, kahepoolset kokkulepet Ungariga, mis oli äh, mõeldud olukorra parandamiseks. mis puudutab süsteemsete riskide nõukogu, siis juba definitsiooni järgi on see kahekümne seitsme riigi organ ning me peame hindama kõiki ohte kahekümne seitsme riigi vaatevinklist. mõte, et, et välisvaluutas laenude teemat käsitlesite, on üks teema, mida minu arvates võiks just nimelt käsitleda süsteemsete riskide nõukogus. aitäh! Sorrentaro. aitäh, äh, lugupeetud äh, härra Trichet. mul on väga hea meel, et saan teile täna küsimuse esitada. ma olen nõus teie seisukohaga, et erakorralised ajad nõuavad erakorralisi meetmeid. Teie otsus tõhustatud krediiditoetuse osas äh, on leidnud heakskiitu ja sama kehtib ka väljumisstrateegia kohta. aga selge on see, et euro intressimäär on ajalooliselt madalal tasemel. juunis oli meil eurotsoonis esmakordselt deflatsioon ning augustis oli see aastane deflatsioon juba null koma seitse protsenti pangad anna, saadavad laenajatele väga tugevaid negatiivseid signaale, laenajate usaldus on äärmiselt madal mulle tundub, et äh, intressimäärade hoidmine madalal äh, tasemel võib olla suureks osu, ohuks. me peaksime mõtlema üheksakümnendate aastate Jaapani finantskriisile, intressimäärade langetamise tagajärgede mõjust Jaapani majanduse taastumisele. nii et, et kõigepealt ma tahaksin teie selget vastust äh, kas meil on siin olemas oht deflatsiooniks euro tsoonis. ja teiseks, me teame, et usalduse puudumine on üks peamisi takistusi majanduse taastumisele. me peaksime olema teadlikud sellest, et äh, umbusalduse spiraal äh, liigub järjest allapoole. kas te toetate seda seisukoha, et pangad, kuna nad päästeti enamalt jaolt maksumaksjate rahaga, peaksid astuma esimese sammu ja muutma laenamise vähem keerukaks. ja kuidas te saate sundida neid seda tegema, kas teil on mingeid täiendavaid mõtteid, kuidas panku liikuma panna, suur aitäh! kõigepealt äh, äh, deflatsiooni kohta, nagu ma ütlesin, juba ammu me nägime ette, et inflatsioon äh, väheneb, et see muutub negatiivseks teatud ajahetkeks ja siis hakkab jällegi kasvama. kõik on sellest aru saanud, ma olen veetnud turgu, vaatlejaid, turul osalejaid, et nagu ma algusest peale olen öelnud, see, see on fakt lihtsalt. samuti on täiesti selge see, et deflatsiooni ohtu Euroopas ei ole tekkinud. ma arvan, et see on nüüd ka vaatlejatele selge. usalduse küsimuse puudumise osas ma olen teiega täiesti nõus. usaldus on tõesti see, mis on haihtunud. see haihtus viieteistkümnendal septembril möödunud aastal. me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et sisendada jällegi usaldust ettevõtetes, majapidamistes, kõigis otsustusprotsessides ja seda me püüamegi teha, olles julged, kui vaja ning eh, mittetraditsioonilised, kui vaja ning samuti eh, tahaksin täiesti selgelt öelda, et me ei ole mitte kunagi nõus eh, kalduma kõrvale oma peamisest eesmärgist, milleks on hindade stabiilsus. ning need, see, mis puudutab inflatsiooni, on kooskõlas meie hinnastabiilsuse definitsiooniga. praegune olukord, kus inflatsioon on madal, ehm, ma võin öelda, et me eh, teeme kõik olukorra parandused, aitäh! ja viimane küsimus härra Pokronist tõlget on meil veel ainult viieks minutiks ja kõneleja ütleb, et tal pole tõlget vaja. aitäh, et te andsite mulle võimaluse selle küsimuse tõstatada. ma tahtsin küsida Maastrichti kriteeriumite kohta. siin on väga selgelt äh, mõista antud teie poolt, härra Trichet, et äh, Eurotsooniga liitumise kriteeriumeid tuleb täita ja äh, liikmesriikide poliitikud peaks sellest te teadlikud olema ja ma olen teiega täiesti nõus, aga siiski tõstatub küsimus, kas nende kriteeriumite järjekindlus ja sidusus äh, eriti nende riikide jaoks, kes juba äh, eurotsoonis on, on oluline või ei. mõned inimesed ütlevad, et võib-olla kriis on muutnud meie mõtlemist järjekindluse osas, järje, sidususe osas mõned inimesed ütlevad, et võib-olla meil on vaja äh, jooksevkonto jaoks kriteeriumit, sellepärast et kui riigil on kaks võlga, siis äh, on asi hoopis teine, riik on palju haavatavam siis, kui tal on ainult eelarve puudujääk. Äh, mõned äh, ri-, inimesed ütlevad jällegi, et me peame selle eelarvekriteeriumi üldse kõrvale jätma, sellepärast et enamik riike ei suuda seda kriteeriumit praegu täita kuidas teie arvate? ma ei küsi teilt seda kui Euroopa Keskpanga juhilt, vaid lihtsalt kui rahandusspetsialistilt asi on selles, et ma ei saa eh, ühte ametit teisest eristada. ma ütleksin ainult nii palju, et kui ma ütlen, et meie Keskpanga nõukogus äh, peame kriteeriumitest kinni. ja kui me nii teeme, siis me ainult kordame seda, mida ütleb komisjon, mida ütleb, äh, nii palju kui mina tean, ka enamik äh, riike. Neile ei meeldiks tulla välja ettepanekuga, et Nad äh, liituvad ebanormaalses olukorras ja seetõttu lähenemiskriteeriumid ei ole täidetud. siiski ma olen nõus sellega, et neid kriteeriume tuleb vaadata, aga tuleb vaadata ka teisi elemente, mis on osaks majanduse heale toimimisele ning äh, Äh, tuleb neid vaadata ka Eurotsooni sees. Eurotsoonis meil on majanduskasvu ja stabiilsuse pakt, mis on palju siduvam äh, Eurotsooni sees kui väljaspool, sellepärast et on olemas sanktsioonid, mida teised riigid saavad kasutusele võtta komisjoni ettepanekul. aga väga hoolikalt peaks vaatama ka äh, selliseid asju nagu konkurentsinäitajad kuigi meil seda võib-olla ei ole ette nähtud, aga see on oluline majanduse funktsioneerimise seisukohalt. ja selleks, et struktuurireforme ellu viia. see on väga oluline majanduse heaks toimimiseks, seda eriti Eurotsoonis, aitäh! suur aitäh! Äh, see oli nüüd üsna jõuline esinemine siin. me kohtume uuesti homme kell üheksa ja siis on meil siin volinik Nili Kruus ja ka Jean-Claude Juncker ja suur aitäh tõlkidele! Ah,